Good afternoon, everybody. tere pärastlõunat. palun asuge kohtadele ja siis asume tööle. ma tean, et üksteisega kohtumine on ka väga erutav, aga ikkagi palun katsuge kohtadele asuda ja siis asume tööle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 she comes here. Okay, okay. right. Um, sorry for this, this slides. We, we are. meil toimub samaaegselt ECOFIN-i nõukogu ja me saame pidevalt informatsiooni ähm, ja proua mm, Delgado on nüüd praegu äh, rahandusministrite nõukogu eesistuja, ta ei saa kahes kohas küll olla, aga mm, küll me temaga ka kohtume. kõigepealt tere tulemast kõigile. täna toimub meie aastakoosolek koos rahvusparlamentide liikmetega, niisugune traditsioon äh, sai alguse juba eelmise parlamendikoosseisu ajal usun, et kõik liikmesriigid on siin esindatud oma parlamentääridega, samuti on siin Euroopa Parlamendi majanduskomisjoni liikmed. praegu on just õige aeg kohtumiseks, et alustada kõnelusi majanduskasvu ja töökohtade loomise kriisijärgse strateegia temaatikat, ma ei tea, kas ükski riik saab öelda, et temal mingeid väljakutseid ei ole, seetõttu on väga tore äh, arvamusi vahetada, arutada, kuidas kõige paremini neid väljakutseid vastu võtta. Euroopa Liidu majandusstrateegia aastani kaks tuhat kakskümmend tuleb järgmisel nädalal ülemkogus arutelule, seega arvestades kõike seda, on täna meil väljapaistvate eh, sõnavõtjate kohalolekul eh, võimalik kõiki neid teemasid arutada ja mõjutada ka ehk Euroopa Liidu kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegiat. täna arutame me kõigepealt seda, mida tuleks ära teha Euroopa Liidu tasandil ja liikmesriikide tasandil majandusreformide vallas ja siis jätkame me oma arutelu ning vaatleme neid samu küsimusi globaalsest perspektiivist. samuti tahaksin täna tervitada kaasesimeest äh, härra Jordi Villar-Joanat, kes on Hispaania senatis äh, majanduskomisjoni esimees, ta esindab eesistujamaad täna. ja võib-olla te soovite ka äh, mõne hetke pärast sõna võtta täna saavad sõna proua Elena Salgado, kui ta tõesti saabub, Olli Rehn, Euroopa majandus- ja rahandusvolinik, härra Jürgen Stark, kes on Euroopa Keskpanga nõukogu liige ja vastutab majandus äh, taastamise ja strateegiate eest hiljem esineb ka, ühineb meiega Jean Pisani-Ferri Brügeli mõttekojast. Jolie Villajoana, äh, nüüd annaksin ma teile sõna sissejuhatuseks, palun. suur tänu. proua esinaine. ma sooviksin kõigepealt tänada muidugi suur tänu ka kõigile, kes kohale tulid. tundub, et kahe tuhande kümnes aasta on see aasta, kui majandus hakkab taastuma, aga eksperdid ütlevad, et majanduse taastumine on ilmselt aeglane, ebaühtlane meie majanduse liikuma panev jõud ei ole nii tugev, kui, kui vaja, me peame eh, piirama oma avaliku sektori kulusid, see on meie, meie jaoks piirang, mootoril ei ole piisavalt eh, kütust nii-öelda. Hispaanias näiteks on leibkondade võlakoormus ja ettevõtete võlakoormus, see, mis pidurdab investeeringuid ja finantssüsteemi äh, võlad piiravad krediidivooge. meid mõjutavad ka muidugi välisturud, aga eksporti see ei piira nagu ma ütlesin, majanduse taastumine ilmselt kannatab mitmeid tagasilööke veel mõned tulevad nüüd väljaspoolt Euroopa Liitu, majanduskasv ilmselt erineb riigiti ja kõigis riikides majandus kindlasti ei taastu äh, samasugusel määral. aga ma tahaksin öelda, et ähm, lihtsalt see taastumise muster on erinev, aga me peame ära kuulama, mis teil öelda on. vaatame siis, millist strateegiat oleks vaja kujundada selleks, et majanduskasv oleks stabiilne meie kõigi jaoks. tähtis on see, et majanduskasvu, kasvuga kaasneks ka tööhõive kasv. mitmed riigid kannatavad praegu tööpuuduse tõttu ma arvan, et täna seisab meil ees viljakas keskustelu ja me leiame ka kriisile lahendusi. suur tänu. ma olen väga erilises olukorras, sellepärast et ähm, proua Salgado ei ole veel saabunud, pean nüüd siis lihtsalt inimestele sõna andma ja palume neil kauem kõnelda. aga muidugi kui ta saabub, siis ma annan teile märku. kõigepealt kuulame ära kolm sõnavõttu ja siis saavad sõna nii meie komisjoni kui ka rahvusparlamentide liikmed. kui te soovite sõna, siis palun lehvitage kas käega või, või oma kaardiga. jah, äh, minu Äh, assistent paneb teie nimed kirja ja siis anname teile sõna järjekorras. ilmselt võtame küsimusi gruppide kaupa ja siis anname sõna oma äh, põhikõnelejatele vastusteks ning äh, nii jätkame kuni järgmise vooruni. kas te soovite sõna, palun? jah, ma vabandasin praegu sellepärast, et mul tundub, et malta keelt ei ole täna tõlget, kas mul on õigus? We're, we're, we're, we're checking. me kontrollime seda kohe. Ah, right, I'm, I'm, I'm advised that we cannot fit interpretation of every language ma ei tea, kas selles ruumis saab kõiki keeli kasutada, kardan, et maltakeelset tõlget tõesti täna ei ole, aga loodan, et, et see probleeme ei tekita, ma mõistan muidugi, et külaliste jaoks oleks vaja tõlget, aga see on pidev probleem, et meil ei ole selliseid saale nii palju, et kõik keeled oleksid alati kasutusel. kui kellelgi on tõlget vaja tõesti, eh, siis eh, andke meile märku, võib-olla me saame aidata, aga kõigepealt me peame omavahel siin rääkima, sellepärast et meie põhikülaline ei ole veel saabunud. Hispaania riigisekretär, kes vastutab majanduse eest, on täna siin ka. Ehm, kui eesistuja oma teised eh, külalised ei saabu, siis palun, sõna on teil I just like to at least aitäh! tahaksin kõigepealt luua konteksti ja vabandada asepresidendi nimel, kes peaks hetke pärast äh, siia jõudma, ta just äh, jõudis kohale, nii et mina saangi lõpetada. ta on naasmas ECOFIN-i lõunalt, meil oli täna hommikul lõunasöök kõigi ministritega ja Euroopa äh, ülemkogu presidendiga, vabandan siis selle pärast ja nüüd on ta kohale jõudnud ja on kindlasti hea meelega valmis teile esinema. okay, now, now, now we... Nonii, nüüd on siis koosseis täielik. see on ilmselt reko-, rekordiline jooks jõuda Ecofinist siia, nii et eh, olge teretulnud ja võib-olla võib alustage otse oma eh, presentatsiooniga kohe, kui olete saanud hetkeks hinge tõmmata. aitäh, eh, tänan proua Polis ja ma väga vabandan viivituse pärast ja räägin hispaania keeles. Luego para mí un placer eh, poder participar en esta sexta edición. mul on väga hea meel täna siin olla ja sellel kuuendal parlamentidevahelisel kohtumisel Euroopa Parlamendis osaleda. ma tahaksin kõigepealt teile kõigile ilusat päeva soovida siia on kokku tulnud saadikud erinevatest liikmesriikidest, kes koos Euroopa Parlamendi saadikutega soovivad siin seda arutelu pidada. ja ma arvan, et see ainuüksi näitab juba, kui tähtis on meie jaoks koostöö. koostöö erinevate poliitiliste esindajate vahel erinevatel valitsuse tasanditel majanduskriis, millest me nüüd õnneks hakkame vaikselt välja tulema, küll aeglasemalt, kui oleksime soovinud, on näidanud, et meil on vaja paremat koordineerimistööd majanduspoliitikas ja seda Euroopa Liidu tasandil. seepärast on ka tähtis, et äh, ühenduse huvid viiakse kooskõlla liikmesriikide huvidega. meil peaks olema kuidagi võimalik neid huvisid ühildada tegemist on väga huvitava aruteluga ja ma arvan, et täna on meil võimalik anda vägagi positiivne panus äh, erinevate võimaluste leidmiseks. peale selle parlamentidevahelised arutelud, mis juba nüüd mitu aastat on toimunud, on tegelikult andnud väga hea panuse näitamaks Euroopa Parlamendi suuremat rolli ja rahvusparlamentide suuremat rolli, nii nagu see on ka Lissaboni lepingus kirjas. meil on vaja rohkem läbipaistvust, rohkem demokraatlikku legitiimsust äh, Euroopa Liidu tasandil vastu võetud otsuste jaoks. me peame mõtlema ajale pärast kriisiaega praegusel hetkel tuleb meil leida uus strateegia, tagamaks majanduskasvu ja ka tööhõive suurendamist. ja ma arvan, et ajaraamistik peaks olema kümme aastat, ehk siis aastani kaks tuhat kümme. meil tuleb kaasajastada riiklikud äh, finantsstruktuurid selleks, et selline kriis, mida me praegu läbime, sellisel kujul enam ei korduks. ma keskendun täna kõige esimesele küsimusele uus Euroopa strateegia keskmises ja ka pikaajalises perspektiivis on Euroopa Liidu liikmesriikide jaoks kõige tähtsam. ja sellepärast on see ka üks kõige tähtsamaid küsimusi Hispaania jaoks siis eesistujamaana. selles mõttes on meil tegemist põhimõtteliste elementidega, leidmaks teed kriisist välja me teame kõik ja oleme tunnistanud, et kriisist väljumise strateegia äh, ei saa olla suunatud ainult äh, maksu- ja finantsstimulaatorite vähendamisele, sest need tõid endaga kaasa majandussüsteemide kokkulangemise. meil on vaja leida elemente, mis aitaksid majandust panna kindlamale, jätkusuutlikumale alusele ja mis tooks endaga kaasa kõrgesti kvalifitseeritud töökohti. see on üks kõige paremaid tagatisi praegu läbiviidavate protsess, protsesside jaoks meil tuleb leida jätkusuutlikke lahendusi, mis samal ajal oleksid ka tõhusad. strateegia aastaks kaks tuhat kakskümmend peab meile andma võimaluse kõrvaldada vead vead, mis tulid majanduskriisis välja. eriti mõtlen siin praegu koordineerimisvigadele majanduspoliitilistes strateegiates. seda nii rahvusriikide tasemel kui ka regioonide tasemel. meil tuleb ka struktuurireformide puhul paika panna prioriteedid ja prioriteetide puhul peaksime me mõtlema, milliseid valitsussüsteeme kasutatakse erinevates riikides ja millised valitsussüsteemidest on olnud kõige edukamad. Hispaania eesistujamaana on Euroopa Komisjoniga koostööd teinud, seda ka nüüd uue nõukogu pideva eesistumise väljatöötamisel. meie eesmärgid on kõrgele kruvitud, ühelt poolt üritame me leida kokkulepet juba esimesel poolaastal ning me oleme praegusel hetkel juba välja töötamas Euroopa ülemkogu jaoks kõige tähtsamaid nüansse, selleks et meil oleks juunikuus võimalik lõplikud otsused vastu võtta. märtsikuus nõukogu vastab komisjoni teatisele kus pannakse paika meie majanduslikud prioriteedid uue strateegia raames ja ka selle kohta, millised peaksid olema uued äh, valitsemisviisid. ülemkogu ja komisjoni teatise avaldamise vahel on meie arvates tähtis, et rahandusministrid saaksid võimaluse teha omad järeldused ja seda siis täna toimuval ECOFIN-i nõukogul ka nõukogus vahetatakse infot äh, erinevate valdkondade kohta ja kohe kindlasti äh, ministrite nõukogu järeldused jõuavad ka ülemkogule majandus- ja rahandusministrid ja ma arvan, et ECOFIN-i eesistujana saan ma rääkida nende kõikide nimel, teavad väga hästi, et see uus strateegia avab meile uued võimalused me oleme ühel meelel selles osas, et tuleb teha muudatusi. muudatusi, mis lähevad kaugemale kui eelmises etapis tehtud muudatused. kriis näitas väga selgelt, kui tähtis on ühine koordineeritud koostöö ja kui tähtis on ühistrateegia välja toomine. selle strate-, strateegia avalikustamine, kodanikele tutvustamine on eriti tähtis ja ma arvan, et seda tuleb meile arvestada praeguses protsessis. on väga tähtis tugevdada koordineerimistööd, me peame panustama sünergiale. seda ei ole siiamaani piisavalt tehtud eriti kui vaatame seda, mida on tehtud rahvusriikides ja mida on tehtud Euroopa Liidu tasandil. strateegia peaks paika panema prioriteedid just nendes valdkondades, kus siiamaani ei ole võib-olla edusammud olnud kõige paremad ja kus võib-olla oleks vaja ka rohkem vaeva näha. seda ikka selleks, et tugevdada majanduskasva ja töökohtade loomist. meil on vaja eesmärgistatud strateegiaid ma loodan, et ollakse ühel nõul kõikide vahendite mobiliseerimisel selleks, et me saavutaksime oma eesmärgid ka äh, finantspoliitilised eesmärgid. me oleme paika pannud mõningad prioriteedid ja me üritasime leida vahendeid, seda siis Euroopa Liidu tasandil. kohe mitte mingil juhul ei tohime aga asjadest ette rutata, eriti selles osas, mis puudutab tulevasi finantsperspektiive. ma arvan, et suure tõenäosusega jõutakse kokkuleppele ka põhiprioriteetide osas äh, uute strateegiate jaoks ma arvan, et need on sarnased äh, nende prioriteetidega, mis Hispaania on paika pannud, ehk et me räägime jätkusuutlikkusest, äh, uutest tehnoloogiatest äh, ja tõhususest. peale selle tuleb meil veel teha tööd edasi seisukohtade väljatöötamisel, seisukohad peavad vastama kvantitatiivsetele eesmärkidele minu arvates on äh, rahandusministrite ja majandusministrite lähtepunktist väga tähtis see, et kvantitatiivsed eesmärgid ei leiaks mitte ainult õigustust, vaid et nad oleksid ka realistlikud, samal ajal ka piisavalt auahned peale selle tuleb meil hoolitseda ka selle eest, et ühenduste eesmärgid ja liikmesriikide eesmärgid oleksid omavastatud. selleks, et eesmärkide elluviimine, mis on meie jaoks ju nii tähtis, oleks tõesti ka võimalik. koordineerimispüüdlused peaksid peegelduma ka uute valitsemisviiside puhul. meil on vaja Euroopa Liidu rahvamajanduse jaoks erinevate meetmete kasutamist, mis on ette nähtud lepinguga. meil tuleb leida tõhusamaid ja konkreetsemaid meetmeid. peame leidma viise, kuidas liikmesriigid ja ka nõukogu konkreetsemalt kaasata lahenduste leidmisse ühelt poolt on meil finantsaspektid, teiselt poolt ka konkreetne reaalsus ja need tuleb omavahel kooskõlla viia. ka seejuures ei tohi me ära unustada, et mikro- ja makroökonoomilised aspektid äh, sõltuvad üksteisest. meil on vaja üksmeelt ka erinevate kasutavate süsteemide puhul erinevates liikmesriikides. meil peaks Äh, täiesti kindel peaks olema ka see, et äh, maksujärelevalve on eraldiseisev ja iseseisev, seda ei tohiks kahtluse alla seada. meil on vaja järelevalvet ka makromajanduslikele probleemidele. me peaksime täpsemalt vaatama, millises seisus on reformid ja kuidas need reformid otseselt mõjutavad majanduskasvu. ma toonitan veel kord, et selline äh, järelevalve ei tohi sõlmitud kokkulepet nõrgestada, vaid peaks tegelema nende küsimustega, mis siiamaani ei ole leidnud piisavat äh, tähelepanu. maksudealane järelevalve see on väga tähtis, seda näitas ka praegune kriis. ja need horisontaalsed äh, teemad, kui neid õigesti käsitleda, võivad aidata meil probleeme lahendada. aga tähtis on siinkohal mõelda ka informatsiooni ja hindamissüsteemidele, sellele, kuidas me neid oleme praegu ECOFIN-i raamistikus kasutanud. peale selle me ei tohi ära unustada ka ajakava oma meetmete puhul. peaksime vaatama, milline on parim ajakava selleks, et äh, meetmed oleksid võimalikult tõsuda, tõhusad. meil on vaja uut vastutussüsteemi selleks, et ka nõukogu istungite vahel vastutavad isikud tunneksid ennast siiski ka vastutavana sest meil ei ole ju siin mitte ainult ECOFIN ja Eurotsooni riikide grupp, mis peaksid äh, võitlema suurema järelevalve eest. erinevad äh, ministrite nõukogud peavad vastutama oma teemavaldkondade eest. peale selle on meil vaja selgeid mehhanisme, tagamaks äh, järjepidevust erinevate dimensioonide vahel järelevalve puhul. peale selle tuleb reformidega hoolitseda selle eest, et lepingus äh, ette nähtud instrumente on võimalik paremini kasutada. sellepärast, et uues lepingus on meil ette nähtud vahendid koordineerimistöö parandamiseks euroriikide vahel, aga samal on ette nähtud ka vahendid, kuidas koordineerimistööd parandada euroriikide ja teiste riikide vahel. see on võimalus, mida tuleb kasutada peale selle tuleb meil hoolitseda ka instrumentide parema kasutamise eest, selleks et äh, majanduspoliitikat paremini koordineerima, no koordineerida, mõtlen siin näiteks üldisi juhiseid majanduspoliitika jaoks. meil tuleb hoolitseda selle eest ja see on võimalik et vajalikud soovitused oleksid meil olemas laua peal, mis lähtuksid teaduslikele uuringutele ja mis oleksid läbipaistvad. uue strateegia puhul on meil vaja paremat teavitust ja rohkem läbipaistvust. sest teavitustöö on väga tähtis äh, erinevate meetmete eduks ja meil tuleb äh, selged eesmärgid paika panna Need eesmärgid peavad olema kodanike jaoks mõistetavad ja otse loomulikult tuleks alati ka kodanikele aru anda saavutatud edusammudest. meil tuleb erinevate liikmesriikide jaoks juhised eraldi sõnastada lõpetuseks tahan öelda, et rahandusministrid teavad, et muudatusi on vaja ja millised need muudatused on selle uue strateegia väljatöötamisel. ja me oleme väga selgelt öelnud ja kavatseme seda ka tulevikus teha, et äh, tehakse tihedat koostööd äh, ülemkoguga selleks, et meil oleks võimalik seda uut valitsemisviisi sisse viia ja saavutada meie põhilised eesmärgid, ehk siis jätkusuutlik areng, majanduskasv ja äh, kõrge kvaliteediga kvalifitseeritud töökohad. niimoodi on meil võimalik Euroopa panna maailma majanduse keskpunkti ja ka majanduskasvu keskmesse, selleks et me saaksime Euroopa Liidu ülesehitamisel minna uude ajajärku. suur tänu, proua esimees, suur tänu ähm.! suur tänu, proua president! ma väga hindan teie pingutusi, et saaksite siin täna olla mul on kahju, et te pikemaks siia jääda ei saa, kuid mõnikord peab äh, tegema midagi ka liikmesmaas, oma päritolumaas ja sellest me saame kõik väga hästi aru. nüüd annaksin sõna volinik Olli Rehnile, kes on siis majandus- ja rahandusasjade volinik ja peale seda härra Jürgen Stark ja ma väga loodan, et härra Stark ja volinik saavad äh, ka oma sissejuhatavate sõnavõttudega lühidalt teha, nii et nad saaksid pikemalt olla siin meiega debatil. härra Rehn, palun. aitäh, Sharon. proua esimees, lugupeetud Euroopa ja Rahvusparlamentide liikmed, mu daamid ja härrad, kõigepealt tahaksin teid tänada kutse eest osaleda teie diskussioonis sellel üliolulisel teemal. minu jaoks on au arutada Euroopa majandusolukorda nii väljapaistvas seltskonnas, äh, kuhu kuuluvad Euroopa poliitikakujundajad ja demokraatlikud poliitikud. see teadmiste ja kogemuste ähm, olem-, kohalolek Euroopa ja rahvusparlamentidest loob unikaalse võimaluse äh, hästi informeeritud debatiks ma tean, millest ma räägin, olen ise enne olnud Rahvusparlamendis ja ka Euroopa Parlamendis. nagu Helena Selga-, Selgado ütles, jõudsime just mõlemad ECOFIN-i nõukogust ja eilsest Eurogrupi äh, koosolekust, meil on äh, rohkem kui kahekümnetunnine maraton nõupidamine ja mul on hea meel, et on võimalus kohe teiega neid teemasid arutada kohe peale seda koosole-, kohe peale neid koosolekuid. kõigepealt, milline on üldine olukord Euroopa majanduses? on selge, et majandus- ja finantskriis on näidanud, et möödunud aastakümnete majanduskasvu ei saa kuidagi iseenesestmõistetavana võtta. sama käib ka konsolideeritud riigieelarve suhtes kohta mis on kasvu eeltingimuseks. kahjuks on viimase kahe aastaga pühkinud kriis minema rohkem kui kahekümne aasta, rohkem kui kakskümmend aastat konsolideeritud äh, riigi eelarvet või, või avalikku finantsi. see on praegune Euroopa majandusreaalsus ja nii on ka enamikes arenenud majandustes, kaasa arvatud USA-s, ja see avaldab pikaajalist mõju meie majandus- ja rahanduspoliitikale. seda silmas pidades, see tõesti ei tähenda, et asjad peaksid minema edasi nii, nagu nad läksid, tegelikult on aeg astuda tõsiseid äh, muudatuse samme meie poliitikates, et soodustada kasvu ja töökohtade loomist kasvudraiverite mobiliseerimine on Euroopa kaks tuhat kakskümmend äh, strateegia põhiline printsiip, et Euroopa looks äh, kasvu, jõukust ja töökohti, selleks peab ta leidma efektiivseid viise, kuidas parandada tootlikkust. ja seetõttu püüame Euroopa kaks tuhat kakskümmend strateegias äh, saavutada tarka, jätkusuutlikku ja kaasavat kasvu lisaks sellele, et korrigeerime meie turgude ja avaliku sektori struktuurilisi nõrkuse, peame parandama oma majanduse produktiivsust, investeerides teadmisse, innovatsiooni ja haridusse. kaks näidet selle kohta EL kaks tuhat kakskümmend strateegias. hariduseks, hariduses on üks peamisi eesmärke suurendada koolis käimist, äh, hariduses osalemist. ja praegu on meie koolisüsteem kogu Euroopas väga suure surve all. haridus peab ette valmistama tudengeid selleks, et nad tuleksid toime suuremate ja kiiremate muudu-, muutustega ühiskonnas ja tööjõuturul, äh, kiiremad muutused, kui mida me iialgi varem oleme näinud. tegelikult peavad õpetajad valmistama õpilasi ette töökohtade jaoks, mida praegu veel ei ole, kasutades tehnoloogiaid, mida veel ei ole leiutatud. seetõttu toovad, äh, annavad investeeringud inimkapitali ähm, tulu alati töökohtade ja jõukuse loomise näol. teine näide, me peame suutma parandada Euroopa majanduste tootlikkust, eriti uutes innovatiivsetes sektorites. järgmise põlvkonna digitaalsed teenused ja energia, energeetikatehnoloogiad, keskkonnatehnoloogiad on headeks näite, näideteks uute turuvõimaluste kohta. digitaalse ühisturu loomine Euroopas võib anda väga konkreetset kasu tarbijatele nii et neil oleks rohkem äh, valikut, see annab kasu ka ettevõtetele, äh, luues neile suuremad turud. seetõttu peaks Euroopa Liit taotlema suuremat harmoniseeringut terve, äh, terves hulgas valdkondades, mis avaldab mõju online-kaubandusele ja digitaalteenuste müügile. komisjoni ettepanek ettepanekus Euroopa kaks tuhat kakskümmend panime paika piiratud hulga eesmärke, millel on selge mõju Euroopa majanduse tule- äh,, majanduse tegevusele, nagu näiteks tööhõivemäär, kulutused innovatsiooni ja teadusuuringute peale, hariduses osalemine, väljaõpe, nende, nende eesmärkide saavutamine ja vaesuse langetamine Nende eesmärkide saavutamine sõltub igast liikmesmaast. Need li-, need eesmärgid ei ole mitte siht iseeneses, küll aga räägivad meile selgelt, kuidas meil läheb just nimelt kasvu ja töökohtade loomisel. kasvutraiberite mobiliseerimise puhul on oluline see, et kõiki neid meetmeid rakendatakse äh, kooskõlas jätkusuutlike avaliku sektori finantsidega. kahe tuhande, Euroopa kaks tuhat kakskümmend ettevalmistamisel olen rõhutanud, et me peame toetuma kahele, kahele sambale. seda on vaja selleks, et strateegia oleks realistlik ja et tal oleks reaalne mõju. Euroopa majanduslik edu nõuab nii riigi finantsi, äh, äh, riigieelarve finantseerimist kui ka ähm, kasvustiimulite ähm, mobiliseerimist. Need kaks sammast äh, moodustavad komisjoni ettepaneku aluse, mu daamid ja härrad. Euroopa majanduse ja europiirkonna liikmesmaade viimased arengud on näidanud, et on väga suur ja kiireloomulik vajadus koordineerida äh, majanduspoliitikat ning järelevalvet riikide üle selles piirkonnas. euro, e, eile, äh, eilsel Eurogrupil ja täna Ecofinis äh, toetati komisjoni seisukohta situatsiooni, mis puudutab situatsiooni Kreekas. Jürgen Stark oli seal kohal, teeb ka oma ettekande ning oli ka IMF-i esindaja seal kohal. Kreeka on, tegutseb praegu vastavalt plaanidele, et jõuda äh, nelja protsendi võrra vähendada oma defitsiiti aastal kaks tuhat kümme. Nad korrigeerivad praegu tasakaalustamata riigieelarvet ning öö, äh, see, nende ebakorrapärasuste korrigeerimine ja konkurentsivõime taastamine on hädavajalik selleks, et Kreeka tuleks tagasi oma äh, fiskaalarengu rajale. aga kindlasti me ei ole veel täielikult kuival maal, selleks, et kaitsta europiirkonna finantsilist stabiilsust, kinnitas Eurogrupp eile et Europiirkonna liikmesmaad võt-, tegutsevad äh, jätkuvalt, et otsusekindlalt ja koordineeritult, kui seda vaja on. täpsustasime tehnilisi aspekte, mis võimaldaks koordineeritud sammude astumist ja seda on võimalik aktiveerida kiiresti, kui selleks vajadus tekib. omalt poolt on komisjon valmis oma ülesannet täitma ning pakkuma üle-euroopalist raamistikku ähm, koordineeritud äh, tegevuseks. Äh, lisaks äh, kohe selle kriisi haldamisele peame vaatama seda, kuidas saaks vältida taolisi olukordi tulevikus. Kreeka kriis ja selle järeleainetus on näidanud, et meil on vaja paremat majanduspoliitika koordineerimist Europiirkonnas. seda vajadust nähti ja tunnetati juba ka äh, Lissaboni lepingu puhul ja selleks on Lissaboni lepingus ka õiguslik alus antud. seetõttu valmistame praegu ette ettepanekuid, kuidas rakendada artiklit sada kolmkümmend kuus äh, Lissaboni lepingus, et anda sellele artiklile rohkem elu, kui nii-öelda võib. ja minu sooviks on see, et komisjon võiks teha ettepaneku et rohkem koordineerida majanduspoliitikat ja teostada järelevalvet riikide eh, üle ja teha seda enne aprilli keskpaika. mida see tähendab? kõigepealt me peame vältima eh, mitte jätkusuutlikku riigieelarve defitsiiti, me peame paremini suutma jälgida Europiirkonna ehm, eelarve keskpikka eh, poliitikat ja me peame Äh, saama anda laiemaid ja rangemaid soovitusi liikmesmaadele, et nad korrigeeriksid oma tegevusi õigeaegselt. teine asi, praegune majandus- ja finantskriis on tõestanud meile, et poliitika koordineerumine, koordineerimine ei saa piirduda ainult fiskaalteemadega, kuigi need on tsentraalse tähtsusega, teised öö, äh, kõikumised makroökonoomikas võivad samuti avaldada tõsiseid tagajärge konkreetsetele riikidele ja seetõttu kogu Europiirkonnale ja tegelikult kogu Euroopa Liidule tervikuna. konkreetsemalt äh, nõrk konkurentsivõime ja sellega liituv jooksevkonto defitsiit annavad äh, liitmõju äh, fiskaaldefitsiidile. seetõttu on kõige kiireloomulisem ülesanne rakendada korrektiivseid meetmeid defitsiitriikides, kes on oma konkurentsivõime kaotanud. samamoodi suured ja jär, ähm, järjepidevad äh, jooksevkonto ülejäägi teatud liikmesmaades võivad mõjutada kasvu europiirkonnas tervikuna. see on tõsi eriti seal, kus on vaja kiiret fiskaalkonsolideerimist äh, valuutaala teistes piirkondades. proua esimees, mu daamid ja härrad, lubage mul teha kokkuvõte sellega, et rõhutan, kui oluline on Euroopa ja rahvusparlamentide roll selleks, et arendada ja rakendada Euroopa kasvu ja töökohtade loomise agendat jätkusuutlikus arengus Teie roll on võtmeroll juhtides majanduspoliitikaid, millega on võimalik jõuda Euroopa kaks tuhat kakskümmend eesmärkideni, luua töökohti ja jõukust Euroopas. parlamentidel on suur roll äh, elluviimisel, teie roll seadusandjatena ja paljud tulevikupoliitika ettepanekud aast- äh,, Euroopa kaks tuhat kakskümmend sõltuvad teie osalemisest ja panusest. see, et me peame oma kasvupoliitikat ajama paralleelselt äh, fiskaalkonsolideerimisega, rõhutab, et me peame tõsiselt oma prioriteedid paika saama. see nõuab äh, raskeid poliitilisi valikuid, mis saavad toimuda ainult demokraatlikul viisil koos parlamentide ja ähm, kodanike kaasamisega. usun, et meie ja Euroopa võime arvestada teie toetuse ja aktiivse osalusega selleks, et Euroopa kaks tuhat kakskümmend oleks edulugu, eriti oleks ta edukas meie kodanike jaoks, aitäh! suur aitäh! volinik ja nüüd läheme edasi viimase presentatsiooni juurde, vähemalt praegu härra Jürgen Stark Euroopa Keskpangast. Jürgen Stark, palun. Uh, suur tänu, austatud parlamendiliikmed. minu jaoks on suur au olla täna siin ning arutada niisugust pakilist küsimust nagu majanduse taastamine, strateegia kaks tuhat kakskümmend ma tahaksin järgnevatel minutitel rääkida majanduskasvu taastamisest, majanduskriisist väljumise strateegiat. kõigepealt, kahe tuhande üheksanda aasta kevadest alates on eh, olnud märke majanduse stabiliseerumisest nii finantsturgudel kui ka eh, reaalmajanduses kahe tuhande üheksanda aasta kevadest alates on finantsturgude tingimused paranenud ning majanduskasv on enamus liikmesriikides taastunud, kuigi tagasihoidlikult. ja niisugune olukorra paranemine on äh, toimunud muidugi iga, äh, tänu valitsuste abimeetmetele. samuti oleme me näinud, et äh, majan-, majanduse väljavaated ülemaailmsel tasandil on paranenud, finantssektori riskid on siiski veel üsna tõsised, euroala prognoosid näitavad, et, et areng on siiski normis ja e, samas peab arvestama erasektori probleemidega, täpselt e, samuti tuleb arvestada eh, investeeringute tagasihoidlikkust, eh, sam-, samuti mm, seda, et eratarbimine on takistatud. euroala majandus ilmselt kasvab kahe tuhande kümnendal aastal väga ebaühtlaselt nii sektoriti kui ka liikmesriigiti, umbes kaks protsenti maksimaalselt vastavalt prognoosidele Euroopa Keskpangas on või muide, need prognoosid vastavad ka Euroopa Komisjoni ja teiste institutsioonide prognoosidele, keskmine majanduskasv kahe tuhande kümnendal aastal umbes üks protsenti, kahe tuhande üheteistkümnendal aastal majanduskasv suureneb inflatsiooni ja hinnasurvest rääkides peab ütlema, et inflatsioon on viimastel kuudel olnud umbes null koma üheksa protsenti, üsna madal, veebruaris oli null koma üheksa protsent prognoos, jällegi vastab meie hinnastabiilsuse väljavaadetele. inflatsioon eeldatavasti jääb umbes kahe protsendi piir, piiridesse keskpikas perspektiivis ning ähm, see sõltub muidugi jällegi äh, Ähm, majandusressurssidest ja majanduse taastumisest, jällegi meie prognoosid vastavad ka teistele prognoosidele, muide hinnastabiilsuse väljavaated praegusel hetkel ei kannata ilmselt ei inflatsiooni ega deflatsiooni äh, tõttu. nüüd äh, keskpikas per-, perspektiivis äh, ilmselt äh, krediidivood ei kasva, seega tuleb arvestada seda ja inflatsiooniprognoosid on seotud eelkõige meie eesmärgiga inflatsiooni ohjata umbes kahe protsendi piires, mitte lasta kõrgemale tõsta, tõusta ja nagu te teate, ähm, me oleme väga julgeid samme astunud kriisi, kriisile vastamiseks, arvestades meie madalat inflatsioonisurvet, eh, just EKP alandas oma eh, võtmeintressimääru kuni ühe protsendini, see on rekordiline madal tase eh, euroala, euroala viimastel aastatel ning praegusel hetkel arvavad valitsused, et selline EKP madal intressimäär on asjakohane. lisaks intressimäärade alandamisele ja selleks, et finantstingimusi tugevdada, lihtsustada e, e, e, pankade ülemineku intressimäärade ja, ja ja EKP intressimäära vastavust, siis Ehm, me oleme suutnud tagada krediidivoogude parandamise ka eh, leibkondadele, eh, firmadele. muide, see mittestandardsete meetmete ja madala intressimäära mõju on olnud tõesti eh, tõhus võrreldes siis meie lähiajalooga, kui intressimäärad olid kõrgemad Äh, niisugused erakordsed meetmed on väga tähtsad, tähtsad selleks, et parandada finantseerimistingimusi, äh, lihtsustada üleminekut madalatele intressimääradele. Need meetmed ei, ei jää siiski pikemaks ajaks kehtima kui vaja. seetõttu me peame mõtlema, kuidas neid järk-järgult kõrvaldada, juba detsembris otsustasime me alustada jät-, järk-järgulise mittestandardsete meetmete ähm, käigust äravõtmise osas. nüüd meie, kui, kui me liiga kauaks need meetmed kehtima jätame, siis tek-, tekivad finantsturgude moonutused, tekivad valed stiimulid, ähm, seetõttu detsembris otsustasime me järk-järgult erakorralised meetmed käigust ära võtta, iseäranis finants- või rahaturgude äh, tegevuses ja kaks nädalat tagasi otsustasime me tagasi minna varieeruva intressimäära juurde järgmise kolme kuu jooksul. nüüd eurosüsteem jätkab äh, likviidsust toe andmist euroala pankadele, toetades lühiajalisi refinantseerimisoperatsioone ja kaks nädalat tagasi otsustasime ka jätkata samas vaimus nii kaua kui vaja, aga mitte kauem kui eh, oktoobri keskpaigani, järgmisel kuuel kuul jätkame me oma refinantseerimisoperatsioone, mis me leppisime kok-, milles me leppisime kokku juba kahe tuhande kaheksandal aastal, see, seega jätkame finse-, fikseeritud intressimäära rakendamist ja likviidsust, mis siis tuleb Euroopa Keskpangast euroalale, euroala pankadele, see, see tuleb äh, kindla fikseeritud intressimääraga. samal ajal tahame me kõik erakorralised likviidsusmeetmed ka ikkagi käigust kõrvaldada. keskpikas perspektiivis on kõige tähtsam täida muidugi hinnastabiilsuse nõudeid euroalal, tahaksin teile meenutada ka, et järk-järguline mittestandardsete meetmete käigust äravõtmine mõjutab kindlasti ka hiljem hinnastabiilsust, jällegi see on kõik kooskõlas aluslepingute järgselt antud IKP äh, mandaadiga. me peame samas vältima liiga varast ebastandardsete meetmete kasutuselt äravõetu, see jällegi ohustab meie majandust ja finantsturge. loomulikult me ei tea täna, milline on normaalne olukord pärast kriisi, keegi ei tea veel, milline on lõplik Äh, raamistik, tegevusraamistik pärast kriisi, aga kui me räägime järk-järgulistest muutustest, siis enne finantskriisi kahe tuhande seitsmenda aasta augusti andmed annavad meile hea lähtepunkti. kui me räägime tegevusraamistikust enne kriisi, siis äh, äh, praegusel hetkel äh, jäävad kehtima väga vähe poliitilisi parameetreid, võib-olla hankeprotseduurid ainult. ja lühidalt tahaksin ka rääkida sellest, et hiljuti on räägitud sellest, et keskpangad peaksid riski ohjamisega tegelema, organiseerides siis oma rahapoliitikat nii, et deflatsioon ei tekiks samuti on äh, räägitud, et niisugune poliitiline raamist eeldab, et keskpangad peaksid madalamaid eesmärke seadma. selles suhtes tekib küsimus, kas ei oleks vaja hoopis kõrgemaid eh, inflatsioonimäärasid seada eh, eesmärgiks näiteks neli protsenti rahvusvahelisel tasandil, see annaks kindlasti rahapoliitikas rohkem võimalusi šokk, šokkide maandamiseks. mina olen äh, Äh, selle vastu, et Keskpanga mandaate äh, lõdvendataks või, või vandikumaks muudetaks, äh, see võiks tekitada jällegi riigivõla tohutu kasvu, aga kutsuda üles Keskpanku tõstma infla-, inflatsioonimääru permanentselt, see ei ole samuti kooskõlas Äh, makromajandusstabiilsuse tagamisega arenenud riikides. ja äh, rääkides äh, üld-, riigivõlast, siis tagajärjeks on see, et, et rahvas kasutab üldse, kaotab üldse usalduse ning tagajärjed võivad olla väga traagilised. praegu muidugi inflatsioon kõigub, see tähendab investoritele ebakindlust ja see mõjutab ka pikemaajalisi intressimääru. praegusel hetkel eh, see pigem takistab pikemaajalist kasvu, kui, eh, kui toetab seda. finantsstabiilsust on selles kontekstis alahinnatud kahel moel, kõigepealt arvest-, arvatakse, et inflatsioon võib olla headel aegadel teistsugune kui praegu, tei-, teisest küljest arvatakse, et Keskpank hakkab äh, finantsturge või äh, turuosalisi kaitsma halbadel aegadel, aga see äh, õhutab ka rohketele riskidele. seega mm, majanduskriis on seotud ka finantskriisiga ja praegu on oht, et me jõuame arengu, arenenud riikides kriisi kolmandasse faasi, mis puudutab siis äh, riigivõlga, äh, äh, volinik rääkis siin juba ja ka eesistuja, et esialgu oli õige erakorraliste fiskaalmeetmete võtmine, õigustatud, et vältida kolmekümnendate aastate kriisi, on nüüd fiskaalstiimulite rakendamine väga oluline, et kriis ei jätkuks. vastasel korral me ohustame meie majanduslikku heaolu, rahva usaldust, tahaksin öelda, et eh, fiskaalpoliitika on väga keeruline keskpankade jaoks, kindlasti võib tekkida eh, valearusaam pike-, keskpikas perspektiivis või valed ootused inflatsiooni taseme osas, kõrged, kõrged võlatasemed nõuavad diskreetseid stiimuleid või nende rakendamist ja, mm, ja selle tagajärjel äh, võib majandus jällegi äh, kokku tõmbuda, seetõttu on väga tähtis võlataseme alandamine ning ähm, kasutada õigeid vahendeid, et äh, majanduslangus ei jätkuks. majandus- ja finantskriisi kontekstis on paljudel euroala riikidel väga ranget fiskaalpoliitikat äh, rakendada, et, et äh, vastata siis Maastrichti kriteeriumidele, võlatase kuuskümmend protsenti SKT-st ja isegi, kui äh, majandus konsolideerub ja majanduskasv jääb null SKT-st, läheb taastumine ikkagi või kestab taastumine ikkagi vähemalt kaks aastakümmet, kui üldse mingit konsolideerumist ei toimu, siis aastaks kaks tuhat viisteist jõuab meie võlatase juba saja protsendini, aastaks kakskümmend juba saja viieteistkümne protsendini ja nii edasi. seega, daamid ja härrad, et äh, vältida maksujõuetust liikmesriikides euroalal peavad liikmesriigid, liikide valitsused võtma oma peaprioriteediks fiskaalkonsolideerimise. ning äh, see peab siis äh, vastama ka ECOFIN-i soovitustele. samal ajal peavad konsolideerimisping-, äh, peavad konsolideerimispingutused jätkuma veel aastaid selleks, et Äh, avaliku sektori võlg oleks äh, kontrolli all, äh, finantsstabiilsuspakt muidugi annab õige raamistiku koordineerimistööks ja seetõttu on nüüd tähtis, et kõik valitsused täidaksid oma kohustusi vastavalt majanduskasvu paktile. Kreeka olukord näitab meile, kui tähtis on äh, usaldusväärsete fiskaalreeglite äh, rakendamine ja viimased sündmused näitavad ka, et äh, me peame euroalal äh, fiskaalreegleid ka rakendama. ja nüüd jõuan oma viimase punktini, vajaduseni struktuurireforme läbi viia. sellest rääkis ka volinik, aga ma tahaksin rääkida, et veel sellest, et niisugune terve majanduskasv aitab eh, fiskaalpingeid vähendada ja aitab ka eh, aasta eelarve olukorda parandada. seetõttu on väga tähtis meie majanduskasvu potentsiaali tõsta. Eh, kahjuks meie lähtepunkt ei ole eriti hea enamus institutsioone, kes prognoosidega tegelevad, on öelnud, et äh, majanduskasv on liiga, liiga madal selleks, et kasvupotentsiaali äh, tõsta, seetõttu oleks vaja mm, töökohti lüüa, luua, ettevõtteid luua, et äh, majanduskasvu soodustada samuti on vaja tugevdada konkurentsivõimet, et uusi ettevõtlusvõi-, võimalusi anda, samuti on vaja täiendavalt suurendada tööturu paindlikkust, et tõsta eh, majanduse konkurentsivõimet eelkõige nendes piirkondades, kus hinnad ei ole enam konkurentsivõimelised või kes, kus on hinna konkurentsivõimelisus viimastel aastatel kaotsi läinud. seetõttu on vaja head eelarve koostamist, suurem, suuremat läbipaistvust eelarve koostamisel. ja lõpetuseks, maailmamajandus on näidanud esimesi märke jätkuvast majanduskasvust, euroalal oleme meie samuti majanduskasvu taastumise teele jõudnud teiseks meie rahanduspoliitikast kõneldes hoiame me eh, praegusi EKP intressimäär samal tasemel ning äh, me tahame ka keskpikas perspektiivis hinnastabiilsust säilitada ning kahe tuhande üheksanda aasta finantsturgude tervenemine on näidanud, et meie mittestandardsete meetmete järk-järguline äh, käigust äravõtmine on õigustatud, me ei kavatse neid kauem käigus olla kui vaja, aga neljandaks ei tähenda veel, et kriis on läbi me ei saa mingeid tagasilööke välistada, uusi ohte võib tekkida ja Kreeka muide ongi praegune nii-öelda eh, hea näide selle kohta. ja lõpuks keskpangad peavad kindlalt oma eesmärkide nimel tööd tegema. suur tänu! Right, thank you very much uh,. Those of you suur aitäh! Need, kes on tähelepanu pööranud, näevad, et jah, ka volinik on ära kutsutud. on traditsioon, et see koosolek korraldatakse samal ajal kui ECOFIN, siis ministrid ja teised eh, on kõik jõudnud Brüsselisse koha, aga ehm, tagajärg on ka see, et mõned asjad hakkavad üksteist segama, aga igal juhul jätkame oma debatiga, sest minu arvates on väärtuslik meil ja kasulik kuulata meie omavahelisi seisukohti ja samuti kutsun üles härra Starki vastama küsimustele, mida võib-olla esitatakse temale otse ja nagu ja kuivõrd meil on härra Saleferi siin ka kohal, siis võib-olla tema võtab äh, sõna teemadel, mis tunduvad talle eriti huvitavad. me püüame endiselt nimesid kogu korjata ja ütlen, kes on eh, kõnelejate nimekirjas rahvusparlamentidest, on olemas. andestage hääldus uh,. Senator Baldassari the, from Italy uh,, Mr Angelo Ferrugia from Malta and Angelo Ferrugia Maltalt ja Carina Person, Peterson uh, Lätist, Euroopa Parlamendist Manuel Garcia Langaro, Sven Igert, Elet Siguna ja Andy Body, Marge. ja kui keegi ennast siis soovivad, keegi soovivad veel sõna võtta, siis andke palun teada, kas siis käega märku andes. ja inimesed käivad ka saalis ringi, et aru saada, kes te olete, sest kõiki nimesid ma siit lugeda ei suuda. niisiis, kõigepealt senator Debrovski, palun, Poola wherever you are. He's in 119. Oh. Yeah, yeah. There you are. Proceed, please. Pani Przewodnicząca, Szanowni Państwo. W okresie ostatniego kryzysu ekonomicznego Lugupeetud daamid ja härrad, viimase majanduskriisi ajal sai Poola päris hästi hakkama me oleme ainus riik Euroopas, mis kahe tuhande üheksandal aastal võib öelda, et majandus kasvas, isegi siis, kui majanduskasv oli väiksem kui enne kriisi. meil oli majanduskasvu võimalik saavutada tänu vastavatele meetmetele, mis me vastu võtsime. meetmed olid sarnased teistele riikidele. me tõstsime väljamaksete garantiisid, me üritasime säästa rohkem riigieelarves me toetasime elamulaenude tagasimaksmist, me toetasime laenude andmist väikese ja keskmise suurusega ettevõtetele, me vähendasime makse, me kontrollisime energia hindu, me toetasime töövõtjaid. tahaksin aga toonitada, et kõik need meetmed olid äh, ühelt poolt soodsad tööandjatele, teiselt poolt me aga vähendasime ka koormat töövõtjatele. ja need meetmed olid edukad sellepärast, et Poola majanduse alustalad on väga stabiilsed. lubage mul veel teha paar märkust mis näitavad väga selgelt, et Euroopa on ise süüdi majanduskasvu languses, eriti kui me võrdleme oma majanduskasvu USA, Jaapani või Hiinaga. üheks põhjuseks on bürokraatia suurendamine, teiseks CO kahe heitmete vähendamise kohustus. eriti Poola puhul on seda väga selgesti näha. meie rahvamajandus toetub äh, pruunsööle ja kivisööle. meie energiahinnad äh, tõusevad äh, CO2 heitmete vähendamise kohustuse tõttu ja midagi sarnast me teistel mandritel ei näe. kui me soovime, et meie kaup oleks konkurentsivõimeline maailmaturul, siis me ei saa sellest kohustusest kinni pidada. me teame, et CO2 heitmed mõjutavad maailma kliimat. võib-olla sellel talvel seda väga hästi näha ei olnud. kui me aga tahame mingeid äh, tingimusi sisse viia, siis need peaksid olema kehtivad kõikidele maailma regioonidele. me oleme juba üritanud kasutada ka süsiniku geoloogilist ladustamist poolest. CO kahe heitmed pumbatakse maa alla, nad on kilomeeter maakoore all. see tähendab aga seda, et ähm, meil on energiat selleks vaja kakskümmend viis protsenti rohkem, meil on seega vaja rohkem pruuni kivisütt. nii et ma ei usu, et äh, selline käitumine oleks majanduslikult äratasuv ja annab tulemusi, mida me ootame elanikud ähm, on ärevuses, sest nad ei saa täpselt aru, mis toimub ja kardavad, et äh, niimoodi me saastame õhku veelgi rohkem. CO2 heitmete puhul peaksime me arvestama ka metsapinda riikides. ja kolmandaks, toiduained meil Poolas on väga palju söötismaad, sellepärast et äh, toiduainete tootmine ei tasu ennast enam ära. see tähendab seda, et me peaksime hakkama rohkem kasvatama geenmuundatud äh, organisme. me räägime väga palju keskkonnast, aga me unustame seejuures ära kõik need künstli-, kunstlikult toodetud äh, toiduained, mis takistavad meie arengut, sest tegelikult on meil võimalik ka looduslikke tooteid toota. aitäh, kui on küsimusi kellelegi, see oli kena kokkuvõte Poola olukorrast ja ma olen väga tänulik selle eest. peame püüdma olla mõistusepäraselt kokkuvõtvad. aga mis puudutab nüüd siis küsimusi, siis see on kena ja senaator Balderassi, eh, Egoni juht Figur Itaaliast. aitäh, proua esimees, soovin toetada Itaalia töökohti, niisiis äh, räägin edasi itaalia keeles uh,. Una... suur tänu. üks küsimus. ma arvan, et majanduskasvu elavdamiseks tööhõive elavdamiseks tuleks meil kõigepealt välja selgitada, mis olid praegu kestva majanduskriisi põhjused ja mis iseloomustab praegust kriisist väljatulemise perioodi reaalmajanduse kriisist väljatulemise perioodi. kui me neid põhjusi välja ei selgita, siis aastal kaks tuhat kakskümmend oleme me võib-olla jälle kriisis. praeguse kriisi põhjused on järgmised. maailma majandus on tasakaalust väljas. aafriklased tarbivad väga palju, hiinlased samamoodi eurooplased on aga liiga ettevaatlikud, sellepärast et me kardame inflatsiooni kui me aga keskendume ainult inflatsioonile, siis unustame me ära teised tähtsad punktid, see tõi endaga kaasa selle, et kümme aastat enne kriisi oli Euroopa majanduskasv vähem kui üks protsent aastas ehk kolmandik sellest, mis oli majanduskasv USA-s ja neljandik või viiendik sellest, mis Hiinas. teiseks, meil ei olnud finantsturgudel reegleid seetõttu oli võimalik äh, üles puhuda need äh, kurikuulsad börsimullid ja kolmandaks, vanad äh, valitsemisviisid ei toiminud enam uues maailmas. G kaheksa kui selline ei toiminud. meil on vaja uusi viise leida. kui me vaatame, kuidas majandus uuesti elavneb ja kriisist välja tuleb, siis näeme, et äh, elavnemismärkide puhul on täpselt äh, võimalik välja tuua need punktid, mida ma eelnevalt nimetasin. majandus elavneb sellepärast, et ameeriklased on hakanud tarbima, hiinlased on hakanud säästma ja ei ole ikka veel rahvusvahelistel finantsturgudel reegleid. ja me ei tea ikkagi, kuidas meil tuleks maailma edasi valitseda. maailm on praegusel hetkel väga raskes olukorras äh, olukorras, äh, mida kakskümmend aastat tagasi majandusteadlased juba ette ennustasid, et maailma majandus kui selline ei saagi toimida. aga see mittetoimimatus on põhjustatud sellest, et USA, Euroopa ja Jaapan arvavad, et kriisist on võimalik välja tulla niimoodi, et kõik lähtuvad ekspordile suunatud majandusmudelist Need kolm maailma regiooni, mis moodustavad kokku kaheksakümmend protsenti maailma SKT-st, mõtlevad, et võimalik on kriisist välja tulla ainult niimoodi, et kogu tähelepanu suunatakse ekspordile. nüüd tuleks meile ka küsida, kes kogu selle kauba ära ostab? kuidas kavatsetakse seda tasakaalu maailma majanduses kõrvaldada? ja nüüd minu küsimus see maailma majanduse toimimatuse teooria, mida eelnevalt nimetasin, see peidab endas ka mõningaid ilusaid külgi, nagu näiteks okasroosikest, kes metsas äh, magab meil võib-olla siin Euroopa Liidus oleks võimalik välja töötada oma uus foorum, kas G kakskümmend, G kakskümmend viis või G kolmkümmend. meil on vaja nii-öelda uut G kaheksat, kuhu on kannatud, kaasatud USA, Hiina, India, Venemaa, Jaapan. see tähendab seda, et Euroopa kas on igal pool esindatud, ehk et meil oleks nii-öelda Euroopa ühendatud äh, riigid, mis on alati kohal ja ütlevad oma arvamuse või Euroopat kui sellist ei ole esindatud. ja selle uue valitsemisviisi erinevad osapooled peavad äh, läbi viima maailma finantssüsteemide reformi. meil on vaja uut Bretton Woodsi kohtumist. meil tuleb läbi viia finantssüsteemide reform. sellised suured rahvamajandused nagu näiteks Hiina ei tohiks äh, vabalt ja muretult läbi maailmamajanduse kõndida, vaid nad peaksid oma äh, valuuta dollariga siduma. nii et Euroopa puhul tuleb meil öelda, et meil on puudu strateegilisest raamistikust äh, makroökonoomilise poliitika jaoks. ja struktuurireformid, millest on räägitud ka varasemates äh, sõnavõttudes, karmikäelisus finantsvahendite puhul, paindlikkus töökohtadel, sellest kõigest ei ole kasu, kui meil ei ole finantsraamistikku. meil on vaja uut valitsemisviisi mudelit, mis oleks jätkusuutlik ja mis lähtuks jätkusuutlikust majanduskasvust. Euroopa Liidul on vaja Maastrit kaks lepingut ehk et et eelarve puudujääkuses peaksime me olema karmikäelisemad, samal ajal tuleb meil investeerida rohkem ka innovatsiooni ja uutesse tehnoloogiatesse. ja meil on vaja ka Euroopa Keskpanga jaoks uut põhikirja selleks, et äh, ei lähtuks Euroopa Keskpank mitte ainult inflatsioonimääradest, vaid arvestaks ka teisi tegureid. näiteks siis, kui euro muutub liiga tugevaks sest äh, sel juhul majanduskasvu võimalused kui sellised kaovad ära. ehk meil on vaja kahte sammast, meil on vaja valuutapoliitikat, majandust, meil on vaja ka karmikäelisust äh, eelarvepoliitikas, jooksev konto puhul, aga meil on vaja ka olla produktiivsed investeeringute puhul mida see strateegia majanduskriisist väljatulekuks siis endast kujutab? ma arvan, et kui sellele kriisile järgneb järgmine kriis, siis millist rolli saaks Euroopa mängida selleks, et uut kriisi vältida ja millise panuse võiks anda Euroopa Liit uue maailma majandussüsteemi ülesehitamisel? aitäh, ma pean kella Äh, ikkagi käima panema, sest te peate hakkama saama vähem kui kolme minutiga, vastastel korral löövad kolleegid teile õhtusöögil noa selga. aga see oli äh, pigem jälle avaldus kui küsimus lahkumisstrateegiate kohta ja loodetavasti õnnestub meil arutada ähm, neid globaalsemaid aspekte homme. ja nüüd siis Euroopa Parlamendi esine, esimene kõneleja Jose Manuel. aitäh Eh, aprovechando que quedan en la mesa el señor Stark. kuivõrd eh, presidentuuris härra Stark ja härra Pisani on endiselt kohal, siis esitan küsimusi. härra Stark, mida teie arvate Euroopa Valuutafondist, nii nagu sellest praegu räägitakse ja teine küsimus, kaks tuhat kakskümmend strateegia. see sisaldab endast lõiku, mis ütleb, et arvestades või pidades meeles finantssektori vastutust kriisi ees, siis oleks hea mõelda teatud protseduuride ja mehhanismide peale, mis muudaks, sunniksid neid panustama, äh, et nemad maksaksid kriisi poolt põhjustatud kulusid kinni see ei ole vastavuses komisjoni või nõukogu ettepanekutega, mis puudutab järelevalvet. parlament on esitanud ettepaneku, et taoline mehhanism oleks olemas, nii et kaks tuhat kakskümmend strateegia oleks töötav. mind šokeerib, et nõukogu kui eile toimus Troika, ütles, et nende, nemad on selle idee vastu, järgmisel päeval, päeval toetavad sama ideed kaks tuhat kahekümnes äh, strateegias. kui kommenta-, kommenteeriksite, härra Bšezani äh, lühike küsimus. Strasbourgis ütles Hispaania eesistujamaana, äh, rääkis ta karistustest, finantsjuhtimise vigade puhul kaks tuhat kakskümmend räägib vaid üldisematest võimalustest Europiirkonnas ja tegelikult ei too siia juurde sisse midagi uut, see on asi, millega oleme kõik tuttavad, kui president meie poole pöördus. mis on lisaväärtus, eh, mida lis-, eh, Hispaania eesistujamaana võiks nendele artiklitele anna, anda, see peaks olema innovatiivsemad aspektid, see on need Taani dokumendis, eh, Itaalia dokumendis, Lordide dokumendis ja taolise juhtimise küsimus on praegusel hetkel suhteliselt äh, triviaalne, aitäh. aitäh, jätkan. ja kogun veel mõned küsimused kõigepealt. ja võib-olla härra Angelo Fruigi Maltalt. aitäh, proua esimees olen huviga kuulanud tänase pärastlõuna presentatsioone, nii mis puudutab Euroopa kasvu ja töökohtade strateegia kohta, kuid pean rõhutama, et Malta, mis on kahekümne seitsme riigi seas kõige pisem majandus, siis peaaegu kakskümmend viis aastat ra äh, rahvusvalitsust annab väga harva haridustulemuse ÜRO ja äh, siis ÜRO rahvastiku arengu ähm, raport ütleb, et me oleme kuuekümne kaheksandal kohal üldhariduses ja viiekümne teisel kohal, kes äh, lähevad kolma- äh,, hariduse kolmandasse faasi. Äh, ja taaskord meie vaesus äh, kasvab väga kiiresti, kakskümmend protsenti elanikkonnast elab vaesuses või vaesusohus. et mainida ühte faktorit, mis on panustanud vaesuse kasvule. nimelt eh, kasvavad vee- ja elektritasud, mis on eh, kõige kõrgemad kahekümne seitsme riigi seas. vastavalt Eurostatile oli meil kõige suurem kasv kahekümne seitsme riigi seas suhteline vaesus, seda mõõdetakse klassifitseerides neid, kes teenivad vähem kui keskmine eh, aasta sissetulek kakskümmend üks protsenti Malta lastest, kes Maltal elavad, kogevad vaesust ning see väljendub äh, pigem äh, hariduses, mis nad saavad, kui majanduslikus aspektis. Äh, tööpuudus kasvab stabiilselt, jõudis seitsme koma ühe protsendini ja see on väga riik, väga väikese riigi majanduse jaoks väga-väga suur. ja seda tuleks lugeda neli koma viis kuni viis koma üks protsent, minu küsimus on siis järgmine, kas teie arvates peaks olema eraldi strateegia või tähelepanu kasvu ja töökohtade jaoks nendele väikestele Euroopa Liidu riikide jaoks nagu Malta, kus konkreetseid probleeme ei ole võimalik lahendada samasuguste eh, lähenemistega ja eh, mastaabisäästudega, mida võivad kasutada suuremad riigid. aitäh, hoiatan inimesi, et tõlgitel on probleem, kui te räägite nii kiiresti nagu teie seda tegite. ma jätkan sellepärast, et meil kõnelejaid on väga palju, ma pean veel mõned küsimused koguma, enne kui ma paneeli juurde tagasi jõuan. järgmisena härra äh,, proua Karina Petersoni Lätist. suur aitäh! ja ka meil on küsimus. kuid kõigepealt, proua esimees, kallid kolleegid, mu daamid ja härrad, tahaksin öelda seda et tahan tänada Euroopa Komisjoni ning parlamenti selle usalduse ja toetuse eest äh, Lätile väga kriitilises majandusolukorras. täna meie olukord on äh, kirjeldatav kaks tu-, kakskümmend, kakskümmend, kolmkümmend, kahekümne protsendi võrra langes SKT, kakskümmend protsenti on tööpuudus ja kolmkümmend protsenti on langus Äh, riigisektori palkades kolmekümne protsendi võrra on langenud ka jaekaubandus. aga see on hea, et kriis Euroopas või Lätis ei ole sundinud meid äh, muutma meie pikaajalisi plaane. Lätis oleme jõudnud stab-, stabi-, finantssüsteemi stabiliseerumiseni ja on aeg mõelda uute strateegiate peale majandusarenguks. oleme läbi viinud laiapõhjalised diskussioonid Euroopa Komisjoni konsultatsioonidokumendi alusel, oleme arutanud sotsiaalpartneritega ja valitsusega ja ka meie parlamendiga ja peale põhjalikke diskussioone oleme jõudnud kokkuleppele, et meil on järgmised riiklikud prioriteedid kõigepealt siis makromajanduslik stabiilsus, ärikeskkonna parandamine, teadmistepõhine kasv ja tööturu integreerimine. samal ajal tahaksin kinnitada meie väga erilisi huvisid. lisaks sotsiaalsele sidususele usume, et majandussidusus on samavõrd oluline, sellega peame silmas seda, et maaettevõtteid peaks toetama, nende tootlikkus ja moderniseerimine peaks olema parem ning Euroopa Liidu tasandil me tahaksime, peaksime hakkama mõtlema ühtsete mängureeglite peale kõigi osaliste jaoks, kes põllumajandussektoris tegutsevad, vastasel korral antakse prioriteet nendele, kes saavad suuremaid otsemakseid ka konkreetsed prioriteedid saavad rohkem tähelepanu, eriti nendes riikides, nendes Euroopa Liidu liikmesmaades, kes on teistest eh, Euroopa Liidu maadest maha jäänud, siin ma tahaksin kinnitada ühtluspoliitika rolli stimuleerida kõige vähem arenenud piirkondade toetusel on olemas risk, et ei jõuta strateegia peamiste eesmärkideni ehk luua jätkusuutlik sotsiaalne majandu-, sotsiaalne majandus. ja ohus on ka meie kvantitatiivsed äh, eesmärgid, olemasolev prioriteet peaks leidma toetust äh, just nimelt tasakaalu, tasakaalustatud kasvuga. strateegia kval-, kvantitatiivsed eesmärgid on mõnikord äh, ambitsioonikad väga vabandan, tõlgid ei jõua teile järgi, ma tean, et te püüate haid- äh,, püüate kiiresti ja palju rääkida, aga te lihtsalt peate osad sõnad ära jätma. eesmärki tuleks äh, kohandada ja modelleerida, nii et hin-, äh, oleks võimalik hinnata selle jätkusuutlikkust, jätkusuutlikkust oleks mõistlik, kui iga liikmesmaa Äh, paneks paika kvantitatiivsed eesmärgid vastavalt oma spetsifikatsioonidele, me tahaksime suuremat rõhuasetust väikestele ja kesksuurtele ettevõtetele ning on ülioluline, et saaks vastu võetud väikeettevõtete seadus ja see on küsimus, komisjoni teatisest ei ole väga selge meile, kuidas kaks tuhat kakskümmend strateegia prioriteedid seonduvad Euroopa Liidu eelarve ja struktuurifondi eelarvega. milline on Euroopa Liidu eelarve osa, mis sellele strateegiale antakse ja milliseid eraldusprintsiipe äh, rakendatakse lõpuks, mõned soovitused? me usume, et see strateegia peaks sisaldama finantse mitmetest allikatest, mitte ainult Euroopa Liidu eelarvest proua, proua, te kõnelesite kuus minutit ja meil on väga palju inimesi, kes soovivad sõna võtta. kokkuvõttes tahan öelda, et meie ettepanek on hinnata, kas seitsmes äh, Euroopa algatusplatvorm vaesuse vastu on selles strateegias vajalik, me arvame, kui me edukalt rakendame kuus esimest äh, algatust, siis äh, vaesuse probleem langeb iseenesest ära ja tahaksime soovida edu äh, pingutuste koordineerimisel Euroopa Liidus, liikmesmaade seas ja eduka äh, avalikkuse teavitamisega, aitäh! suur tänu, ma mõistan, et see on äärmiselt keeruline, aga kas ma võiksin paluda teid kõiki siiski äh, võtta vähem aega ja Philip Lambert Philipp, palun. aitäh, äh, boss, ja ma püüan käituda. kõigepealt ma tahan tunnustada seda, et nii nõukogu kui komisjon otsustasid meist, meist lahkuda. see ei ole lugupidamise märk äh, Rahvusparlamenti liikmetele, kes vahetevahel meie juurde tulevad, et meiega rääkida mul on palju öelda Euroopa Liidu kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegia kohta, aga kuna pole nii lahku, siis öeldame selle teiseks. kõigepealt produktiivsus öeldi hea küll, meil on vaja suurendada produktiivsust, millisest produktiivsusest me räägime, kas räägime tööjõu tootlikkusest, kus siis, kui küsimus on selles, see tähendab, et kui me tahame, et majandus kasvaks, peame kasvatama majanduse füüsilist tulemit isegi kiiremini kui tööjõu äh, tootlikkus. see on selgelt mitte jätkusuutlik, härra Stark ja Filovi, mis on teie vastus sellele, sest loomulikult siin on vastuse äh,, siin on võrrandis auk. teine asi, eelarve tasakaal loomulikult peab olema meil terve äh, fiskaalpoliitika, aga mind natuke paneb muretsema see, et me räägi-, kuuleme liiga palju fiskaalse äh, poole konsolideerimisest kulude poole peal ja väga vähe tulude poole pealt ehk mida me teeme oma maksusüsteemidega selleks, et meie valitsused pakuksid teenuseid mida nad pakkuma peavad, kaasa arvatud selleks, et saavutada kahe tuhande kahekümnenda aasta eesmärgi. kuidas me peaksime muutma maksusüsteeme nii, et see me, me saavutaksime rohkem võrdsust, see on poliitiline deklaratsioon, rohkem efektiivsust ja põhimõtteliselt sellest tulubaasi, mida riigid vajavad selleks, et oma ülesandeid täita. kolmas asi puudutab eba- ta,, äh, tasakaalutust, me kuuleme üsna palju et jooksev konto ei ole tasakaalus, on üks tasakaalutus, mille, millele palun teie kommentaari ja see on vaesus. kuusteist protsenti vaesust on meil Euroopas, see on niinimetatud arenenud majandus. millisel määral olete teie või mida peame meie mitte jätkusuutlikuks äh, tasakaalutuseks, milline on äh, soovitav tulemus või on see põhiline põhjus? või üks äh, kriisi põhilisi põhjuseid, sest kui me näeme seda põhilise põhjusena, siis ei ole vaid altruistlikel põhjustel meil vaja see asi ära lahendada, seda on vaja ka majandusefektiivsuse jaoks, me peame ründama äh, vaesust hästi tõsiselt, kuidas te, kuidas teie seda näete ja ma tõesti sain vähem kui kolme minutiga hakkama. suur tänu ja nüüd pöördun härra Starki ei, nüüd me tegeleme mõningate vastustega, sest muidu me unustame esimesed küsimused ära paar tükki olid suunatud teile, härra Bžani, ma ei tea, kas te tahate kohe vastata ja siis äh, härra Starkile. Bžani kõigepealt oh.. Oh, well, okay. as you, as you... nagu te, võime teha nii, nagu teie soovite. ütlen vaid seda, et meil on väga hea meel siin täna olla, et meil on võimalus teiega siin suhelda kõigepealt ma tahaksin vastata teie küsimustele, mis puudutavad sanktsioone ja võimalust kasutada mingisuguseid sanktsioonide vorme selleks, et Euroopa kaks tuhat kakskümmend eesmärke saavutada. minu seisukoht sanktsioonide suhtes on see, et nagu me oleme näinud stabiilsuspaktiga äh,, et neid rakendada on raske. põhjuseks sanktsioone võib kaaluda vaid siis, kui demonstreerida, demonstreerite, et konkreetse riigi käitumine on negatiivse mõjuga mitte ainult temale endale, vaid ka tema partneritele või Euroopa Liidu ähm, elulemusele. minu seisukohast on see ainukene pädev põhjus, vastasel korral on see poliitiliselt ja rahvusvaheliselt mitte võimalik sanktsioone üldse kaaludagi. niisiis ütleksin mina, see on ju kaasus, millega tuleb tegeleda, ükskõik milline on õiguslik raamistik, see on sisuline küsimus. mis puudutab nüüd olukorda uue poliitilise raamistikuga, nii nagu seda praegu arutatakse Euroopa kaks tuhat kakskümmend, see on küsimus ka kohandustest Euro-piirkonnas, Äh, koordineerimise küsimus, ma arvan, et kõigepealt me peame selgitama, milline on raamistik. meil on õiguslik baas, mis ei näe sanktsioone ette, meil on õiguslik baas, mis annab võimaluse soovitusteks. see, et soovitusi minevikus ei kasutatud, selleks, et öelda teatud valitsustele, et, et arengud nende riigis tekitavad probleeme või äh, potentsiaalselt mitte jätkusuutlikke olukordi, isegi seda nõrgemat instrumenti ei kasutatud. nii et minu arvates nõrk instrument või äh, seda võiks kasutada, seda saab kasutada nii kaua, kuni on rõhk selgitamisel, on selge, millised on nõudmised ja kui mingi käitumine tekitab probleeme üleüldisele stabiilsusele. mida kasutada saab ja siin ma viitan Läti parlamendi saadiku sõnavõtule. Euroopa Liidu, Liidu eelarve, mida saab kasutada selleks, et tugevdada ühiseid äh, lubadusi teatud eesmärkide saavutamisel Euroopa kaks tuhat kahekümne puhul näiteks, seda arutati juba Lissaboni strateegia raames seda pole tegelikult kunagi rakendatud. nii et mina ütlen, et pigem präänikud kui piits. teine küsimus, mis puudutab produktiivsust ja kasvu ja kas tootlikkuse, tootlikkus on jätkusuutliku kasvu aluseks. ma ei ütleks, et küsimus on selles, kui palju tootlikkust on. tootlikkus on tegelikult efektiivsuse mõõt. kui te olete efektiivne, siis see on väga hea asi. Te ei saa süüdistada ega kahetseda seda, et olete efektiivsed. küsimus on selles, mida te toodate. ma arvan, et jätkusuutlikkus on palju äh, enam selles, mida te toodate, üleüldises kaupade ja teenuste plaanis, mida me tahame oma majandusest saada. küsimus ei ole selles, kui palju on tootlikkust, ma arvan, et midagi ei ole vale selles, kui inimesed on efektiivsed ma küsiksin äh, veel kord, kas küsimus on tööjõu tootlikkus kui ressursi tootlikkus, see on, teine on palju soovitavam. ma olen täiesti nõus, et äh, töötajate tootlikkus ei ole päris, päris adekvaatne, sest see ei võta muid ressursse arvesse, kui palju kapitali kasutatakse, see ei mõõda ka tulemuslikkust kui tulem anna, võtab arvesse negatiivseid eh, välisaspekte, siis seda tuleb ka arvestada, aga see on pigem meede selle kohta, et pannakse paika mingisugune piir peale produktiivsusele. aitäh, härra Stark. aitäh, tänan küsimuste eest, mis mulle on suunatud, mulle tundub, et eh, mulle suunatud on küsimusi rohkem, kui ma vastata saan arvestades vastutust eesistujamaa komisjoni ja keskpanga vahel. ehk siis oma vastut-, minu vastuste puhul palun võtke seda arvesse. lubage mul alustada sellega, et ütlen, et kui asi puudutab makromajanduslikku raamistikku ja seda, milliseid õppetunde tuleb õppida viimasest kriisist, kõige suuremast kriisist peale möödunud sajandi kolmekümnendat aastaid ja milline on Euroopa panus olnud rahvusvahelisesse diskussiooni, kuidas, kuidas organiseerida majandust kogu maailmas, kuidas hallata maailma majandust, siis ma arvan, et põhimõtteliselt on meil olemas strateegia paigas, mis peaks hästi töötama ja minu seisukohast on ka hästi töötanud. meil on keskpikk orientatsioon meie makropoliitikates, keskpikk ka fiskaalpoliitikas, mis annab meile äh, ruumi ka oma meetmeid kohandada, kui konsolideerimine ja tekivad ülejäägid õigel ajal. Äh, alguses paljudel riikidel seda ei olnud. see ei olnud optimaalne. ja meil on keskpikk orientatsioon äh, monetaarpoliitikas. nii et ma ütleks, et selleks, et vältida mulli ja mulli lõhkemist tulevikus, peame Äh, rõhutama ka rahvusvahelisele areenile, et see lähenemine on olemas, see saab töötada. me oleme näinud seda, me oleme, me teame, et kriis ei alanud Euroopas, kriis algas mujal. aga meid see mõjutas ja väga tõsiselt mõjutas, see kriis. aga nüüd? kui asi puudutab globaalse strateegia arendamist, kuidas vältida, piirata riski Äh, mulje mulli lõhkemise puhul siis eeltingimuseks on, et meil peab olema keskpika orientatsiooniga makromajanduslik poliitika, mitte reageerida hästi lühiajalistele muudatustele äh, majanduse tulemuslikkuses ja see on oluline punkt. muide, minu jaoks ja EKP e jaoks on äh, madal inflatsioon ja hindade stabiilsus eeltingimuseks jätkusuutlikule kasvule ja me tahaksime näha rohkem Äh, jätkusuutliku ja tasakaalustatud kasvu kogu maailmas. teine punkt, mis puudutab Euroopa Valuutafondi, ma kommenteerisin seda juba avalikult, ähm, ka EKP president tegi, andis oma kommentaari Euroopa Valuutafondi suhtes, mina kommenteerisin vaid ühte elementi tol hetkel, kui ma ei saanudki teada Euroopa Valuutafondi element, variantidest, mida Saksa rahandusminister välja pakkus. selles ettepanekus on praegu palju elemente. ja need on kõik praegu tähelepaneliku uurimi-, uurimise all, see puudutab järelevalvet, sanktsioone ja viimase ressursina ka võimalust anda finantsabi. aga samal ajal selles ettepanekus on teised elemendid, nagu näiteks kas me lubame defaulti, kas me suudame, lubame riigi äh, defaulti ja kas me lubame ka lahkumist Euroopa Liidust. nii et see on väga muretav. ja see maksujõuetuse teema tuleb siiski perspektiivi seada, suhestada seda muud informatsiooniga ja seda tuleb põhjalikumalt uurida, ka see küsimus, mida on juba praegu tõstatatud, kas need ideed nõuavad äh, asutamislepingute ülevaatamist kaks tuhat kakskümmend strateegia minu arvates on oluline, nagu juba on öeldud, suurendada tootlikkust, mida me peame silmas tootlikkuse all? see strateegia on tulemile orienteeritud, mis välja tuleb, mis ehk siis protsessi lõpptulemus majandusprotsessi lõpptulemus. kui asi puudutab äh, produktiivsust, kas siis tööjõu või, või kogu tootlikkuse mõju, minu arvates on mõlemad olulised. ja nagu on juba öeldud, on küsimus siin selles, kuidas me mõõdame majanduse efektiivsust, nii et tegemist on tulemiga, äh, majandusprotsessi tulemusega ja seda minu arvates, minu isiklikku seisukohta võttes, ei saa olla see eesmärk iseeneses. mingisugune siht, mida saaks äh, seada. kolmas punkt, mis puudutab eelarveid. liiga palju on räägitud äh, kuludest ja liiga vähe tuludest. minu jaoks on see oluline punkt, kui asi puudutab seda küsimust, milliseid tulusid vajab riik või valitsus selleks, et täita kõiki oma ülesandeid, siis lähtekohaks on minu arvates mõelda, millised on need ülesanded, kas kõik see, mida valitsused teevad või mida riiklikus äh, sektoris tehakse, kas see on üldse riigisektori ülesanne? me alustame defitsiidiga paljudes riikides, seitse kuni kümme protsenti defitsiiti või rohkem ja lähtekohaks, mis puudutab SKT kaheksakümmend, üheksakümmend protsenti, siis minu arvates ei ole muud varianti, kui vähendada kulutusi. ja mitte püüda või vähemalt läheneda asjale tasakaalustatult mõlemalt poolt, nii kulude kui tulude puhul. tulude puhul kaaluge alati küsimust, mida siin on tõstatatud auditooriumist, kust see kasv tuleb aga era- ja, ja küsimus eratarbimise kohta. paljudel juhtudel euro, europiirkonnas on kaudsed maksud oluliselt kasvanud viimase kümne aasta jooksul, väga suurel määral on kasvanud. ja seda tehes on valitsused vähendanud oma ostujõudu, omaenda riigi leibkondade osta, ostujõudu, nii et me jah, me peame küll kaaluma tulupoolt ja ka kulupoolt, aga mitte võtta seda meie praegust olukorda lähtekohana, et me säilitame kõik valitsuste ülesanned, anded ja midagi seal ei muuda. minu arvates seda tuleb kriitiliselt vaadelda. mida valitsus tegema üldse peab? mis puudutab sanktsioone selles kontekstis, siis on tõsi, et sanktsioonid ei ole töötanud Need on läbi kukkunud eriti aastal kaks tuhat kolm ja selle tulemusena on stabiilsuse ja kasvupakt muutumisele läinud, seda reformiti. ja minu arvates selleks, et oleks, selleks, et parandada äh, ühest küljest fiskaalreegleid ja selleks, et äh, jõulisemaid reegleid kehtestada, vajame me uut protseduuri. uut protseduuri mitte selles mõttes, et me muudame lepingut või üldse midagi muudame, vaid et ministrite seas paraneks arusaam, et patustajad, niinimetatud patustajad, me tavaliselt äh, sanktsioone, potentsiaalsed patustajad reeglina ei rakenda sanktsioone patustajate vastu. ehk me peame täpsemalt vaatama, mida on siin võimalik muuta selleks, et fiskaalreeglid, mis meil paigas on, ja meil peaks olema hea meel, et meil see raamistik paikas, paigas on. teistes piirkondades seda ei ole, rahvusvahelistel institutsioonidel on põhjust olnud kiita Euroopa Liitu ja euroala äh, selle eest, et meil need fiskaalreeglid ja raamistik paigas on, sest see võimaldab koordineeritud lahkumist praegustest äh, stiimulisüst-, äh, meetmetest, lahkuda kas siis euroalast või Euroopa Liidust, aitäh! Right. Uh, uh, I... suur tänu, ma pean teid siiski hoiatama, et äh, mul uh, on teatatud, et härra Stark peab kell viis ära minema, aga siiski on ta meie juures piisavalt kaua olnud, kuulanud meie ettekandeid, sõnavõtte. Mm, aga me saame jätkata ja äh, ise siis üksteist kuulata ning kokkuvõtet teha. järgmine esineja on Kreekast, palun. Dimitrios Kessel. proua esimees, volinik Olli Rehn ütles, et Kreeka on väga palju valulikke meetmeid sisse viinud selleks, et eelarve puudujäägi vastu võidelda ja kriisi vastu võidelda. kuid me teame, et spekulandid ikka veel ründavad Kreekat ja tegemist ei ole rünnakuga, mis oleks suunatud ainult Kreekale, vaid tegemist on rünnakuga tervele Eurotsoonile. tegelikult eurole üleüldiselt. seepärast on minul järgmine küsimus kas teie olete juba vastu võtnud otsuseid nende mehhanismide osas, mis on vajalikud spekulantide vastases võitluses selleks, et tugevdada Eurotsooni? mitte ainult praegu, vaid ka tulevikus. kuidas me saaksime Eurotsooni kaitsta sarnaste rünnakute eest tulevikus? ja teine küsimus on kõigile teada, et kriisist väljumine, väljumine ja väljumise võimalused erinevates riikides on erinevad. kas teie arvates on realistlik, et äh, kriteeriumeid kohaldatakse iga riigi jaoks erinevalt, vastavalt sellele, millised äh, stabiilsusprogrammid erinevates riikides on varem käima lükatud? ja kas te usute, et kriisiaegadel nagu praegusel ajal tuleks äh, keelata erinevate institutsioonid, erinevatel institutsioonidel krediidiriski vahetustehingute tegemine. ja viimaseks, kriis, praegune kriis on tööturule toonud väga palju probleemi. meil on väga palju töötuid. kas te arvate, et majanduskasvu areng, millest me siin praegu räägime, peaks käima käsikäes uute töökohtade loomisega ning juba praegu olemasolevate töökohtade kaitsmisega. ja kui jah, siis kuidas seda tuleks teha? kuidas oleks võimalik majanduskasvu siduda töökohtadega? aitäh! härra Stark, kas te soovite vastata spekulatsiooni küsimusele? ja eh, CDS-i küsimusele. ma võin teile kinnitada, et kahe tuhande kümnenda aasta ootustele on Kreeka valitsus vastanud. nüüd on küsimus, kuidas meetmeid kohaldatakse. EKP-le jätsid tehtud sammud sügava mulje, aga muidugi eh, Kreeka valitsus ja parlament teavad ka, et praegu tehtud sammud on alles algus, sellele peab järgnema konsolideerimisprotsess, mis võtab aastaid aega. selleks, et vähendada eh, eelarve defitsiiti ning eh, riigivõlg oleks jätkusuutlik. nüüd kre-, äh, võlgade vahetustehingute puhul ma tahaksin öelda, et äh, teatud ebakindlus on olemas, praegu mõeldakse selle üle, mida teha, kas äh, keelata ära see võlgade kokkuostmine üldse, ma ei tea, niisugune vahetustehing, aga igal juhul on vaja selles valdkonnas turul, turu infrastruktuuri parandamist vaja ja, ja läbipaistvust suurendada muidugi on äh, turgudel spekulatsiooniga tegemist äh, ja spekulatsioon ilmselt äh, suurendab veelgi probleeme, aga tahaksin teile öelda, et parim, mis teie saate teha spekule-, spekuleerimise vastu võitluses, on minna tagasi usaldusväärse poliitika juurde ja Kreeka valitsus ja, ja parlament peavad seda teostama. tänan! suur tänu. ma tahaksin nüüd Kreeka kolleegile öelda, et täna hommikul toimus tuletisinstrumentide kuulamine. Euroopa Liit kavatseb õigusakti selles valdkonnas vastu võelda ja meie, meie kuulamisel oli ka äh, USA äh, külaline ja muide arvatakse, et siiski see on väga keeruline, et rohkem peaks olema äh, läbipaistvust, aga äh, tema näiteks, äh, härra Kessner oli selle poolt, et mingisugused lim-, piirväärtused tuleb paika panna. aga praegu on see töö pooleli ja arvan, et tulevikus tehakse kindlasti veel vastavaid ettepanekuid. EKOn komisjon on samuti äh, vastavat raportit ette valmistamas. Äh, ma nüüd vabandan, et ma vastan teile, aga tõesti, täna hommikul just arutasime seda. ma ei äh, saa öelda, et kõik arvavad just niimoodi, aga, aga sellest me kõnelesime täna hommikul. Gerhard Schick, doktor Gerhard Schick Saksamaalt, palun jah, suur tänu. ma arvan, et kui vaadata Euroopa Liidu strateegiat aastast kaks tuhat kakskümmend, nii nagu see on meile esitatud, siis tekib imestus see, millise iseenesestmõistetavusega me pärast neid suuri ebaedusid jookseme ikka vanas suunas edasi. minu kogemused varasemast elust näitavad, et tupikseisu sattudes tuleks kõigepealt ringi pöörata, enne kui hakatakse gaasi andma ja ma arvan, et äh, meil tuleks nüüd mõelda, mispärast eelmise strateegia puhul majanduskasvu ootused läbi kukkusid. on ju nii, et äh, meil on praegusel hetkel väga palju võlgadele suunatud arengumudel ja on terve rida riike, kus avalik võlg on suur, terve rida riike, kus erasektori võlg on suur, on riike, kus ekspordi ülejääk on väga suur ja need riigid siiamaani võitsid äh, võlgadepõhisest ühiskonnakorraldusest siiamaani. näiteks Saksamaal on ekspordi ülejääk äh, riikidesse, mida praegusel hetkel nim-, äh, võetakse lühend alla piiks ehk Portugal, Iirimaa, Itaalia, Kreeka, Hispaania ja ma arvan, et ähm, nende riikidega on väga hästi näha, kuidas me oleme läinud vales suunas ja et meil tuleb nüüd leida uus arengustrateegia. võib-olla peaksime varasemaid vanu ideid kasutama. näiteks meil on Saksamaal kunagi vastu võetud seadus, mille järgi peab äh, välismajandus olemas tasakaalus, äkki me peaksime ka praegu selle jällegi panema oma prioriteediks, et jooksev konto oleks meil tasakaalus. ja peale selle tuleb meil lahendada ka praegune ökoloogiline ja sotsiaalne tupikseis meie arenguteel. minu arvates strateegias paika pandud eesmärgid ei ole piisavalt ambitsioonikad, sellepärast et äh, siin praegusel hetkel ei ole näha mitte mingit stiimulit praeguse mudeli kardinaalseks muutmiseks. teiseks, mida ütles siin nõukogu esindaja äh, heade valitsustavade kohta? jah, ka siin tuleb midagi muuta sest praegusel hetkel on vist äh, kaks, kahe tuhande kümnenda aasta strateegia puhul meie eesmärk natukene fookusest kadunud, sest meil ei olnudki sellist äh, eesmärki. ja kolmandaks, võib-olla peaksime me veel kord rääkima sellest, et erinevad struktuurimehhanismid peaksid endaga siiski kaasa tooma ka järjepideva poliitika. et kas me saavutame oma eesmärgid Euroopa ähm, valuutafondiga ja kas meil on võimalik kasutada majanduskasvu ja stabiilsuspakti, see tuleks üle vaadata. kuid äh, vähemalt aastani kaks tuhat üksteist meil ei olnud mingit Äh, kavatsust vanadest stiimulitest loobuda. nüüd aga kriiti-, kritiseeritakse väga paljusid riike, öeldakse, et nad peavad rohkem kokku hoidma. ma arvan, et äh, selliste äh, süüdistuste puhul peaksime me vaatama, kui järjekindlad me tegelikult oma nõudmistes oleme olnud ja võib-olla just sellepärast me ei saavuta oma eesmärke. Uh, suur tänu, Sven Kiigold, palun. mu kolleeg Kertšik juba ütles ära osa sellest, mida mina soovisin öelda, seega saan teha lühemalt. olen kergelt öeldes üllatunud selle üle, mis ma kuulsin Euroopa väärtuste kohta kaks põhikõnelejat ei ole siin enam, aga kui ma tänaseid nõukogu Euroopa kakskümmend kakskümmend strateegia kokkuvõtteid loen ja vaatan, milline on Euroopa Parlamendi roll, seda pole isegi mainitud, kuigi Euroopa Parlamendil on äh, vastavalt äh, artiklile sada kakskümmend üks lõige kuus aluslepingust rohkem õigusi majanduspoliitikas kaasarääkimiseks. Äh, ma olen tõesti üllatunud kui me nüüd aluslepingut jälle vaatame, siis Euroopa ja võrdleme Euroopa põhieesmärke ja strateegia kaks tuhat kakskümmend eesmärke, siis ma näen suuri erinevusi. me räägime siin sotsiaalsest turumajandusest, mis põhineb väärtustele nagu solidaarsus, jätkusuutlik areng, strateegia kaks tuhat kakskümmend selles vormis, kui ta meile esitati ja ku-, ja arvestades neid näitajaid, mis seal on, siis äh, jätkusuutlikkus on lihtsalt üks omadussõna. planeedi tõsise, tõelisi vajadusi ei arvestata. kõik need CO kahe vähendamise eesmärgid ei ole piisavad selleks, et kliimamuutusi ära hoida. kui me ei võta tõsiselt ressursside säästlikku kasutamist ja emissioonide vähendamist, siis jääb retoorika sarnaseks kümne aasta taguse perioodiga, kui alustati Lissaboni strateegiat. kui me tõsiselt võtaksime neid küsimusi, siis väldiksime me ummikut, kus on tegemist kliimamuutuste ohjamise järjest Äh, kallineva hinnaga. muide, ka seda strateegiat ei nimetatud eelkõnelejate poolt kordagi. ma arvan küll, et see ei vasta aluslepingute vaimule ega solidaarsusele ega Euroopa väärtustele. ning lõpuks, kes siis peab adapteerimiskulud kinni maksma, arvestades praegusi tõsiseid ebakõlasid. mina saan aru, et vastavalt Euroopa väärtustele ja, ja, ja solidaarsuse põhimõttele ei saa eh, adapteerimis või adapteerumiskulusid panna nendele riikidele, kellel, eh, ainult nendele riikidele, kellel eelarve defitsiiti pole. ja samas, kui rääkides äh, kõrge eelarvedefitsiidiga riikidest peame minister Lagardi tsiteerima, et äh, asjal on alati kaks poolt. nüüd adapteerimiskulud äh, kavatsetakse veeretada äh, riikidele, kel, kellel ei ole eelarvedefitsiiti, aga ma arvan, et see ei ole tõsine kava. integratsiooniprotsess lihtsalt Äh, killustub äh, niisuguse lähenemise tõttu, seetõttu minu arvates oleks vaja tagasi tulla Euroopa reeglite ja väärtuste juurde vastavalt aluslepingutele. suur tänu, äh, ma tahaksin tagasi tulla härra Starki juurde, te tahate küll siin nii kauale kui võimalik, te tahate võib-olla vastata sellele, et igal äh,, e, igal asjal on kaks poolt või tango tantsimiseks läheb kahte partnerit vaja? minu arvates tõesti, Lissaboni lepi-, Lissaboni strateegia ei ole läbi kukkunud, sugugi mitte. pärast äh, viie aasta äh, läbimist toimunud, äh, toimunud läbivaatamiselt selgus, et tulemused on hea, aga kriis on kogu selle saavutatu maatasa teinud ning nüüd peab ütlema, et see äh, kasv, mis saavutati tollal, ei olnud jätkusuutlik. aga Euroopa kaks tuhat kakskümmend strateegia peab äh, keskenduma pigem vähematele eesmärkidele, mitte äh, tervele paletile eesmärkidele, on väga oluline. nüüd härra Šek. ma ei arva, et me oleme jõudnud majanduslikku ummikseisu, kui me räägime ebaühtlusest euroalal, siis äh, kindlasti on selliseid riike, kellel on eelarve ülejääk ja neid, kellel on eelarve defitsiit, aga teie väidate, et need, kellel on suurem riigivõlg, on andnud võimalusi nendele riikidele, kellel on eelarve ülejääk. minu arvates e-, euroalal osades riikides, aga ka äh, ülemaailmses perspektiivis on osa arenenud riike teatud äh, perioodi jooksul üle oma võimete elanud. kui me siin praeguseid euroala näiteid vaatame ja arvestame SKT keskmist kasvu aastas näiteks neli protsenti, siis see on kindlasti euroala majanduskasvust suurem, aga samal ajal on äh, riigisektoris ja erasektoris palgad järsult tõusnud mille jaoks oleks vaja siis tootlikkuse eh, kasvu ja eh, eh, kõik see on siis muutnud ju need riigid või nende majandused vähem konkurentsivõimelisemaks. mis siis saavutati eelarve ülejäägiga riikides ja defitsiidiga riik, riikides, millist strateegiat nende puhul rakendada? kindlasti on selge see, et see, mis saavutati, Äh, riikides, kes on kohanenud olukorraga, et äh, maast alata, tuleb kindlasti tegeleda praegu rohkem äh, nende riikidega, kellel on eelarve defitsiit. kui nemad oma poliitikat ei muuda, siis nad lihtsalt jooksevad peaga vastu seina. Nad peavad kohanema olukorraga. pärast plahvatuslikku majanduskasvu tuleb ala, protsenti langus. seetõttu on vaja majandust restruktureerida ning poliitikat muuta. ja seda riigid ka teevad. Iirimaa on seda teinud ja jätkab sellist tegevust. pean ütlema ka, et Iirimaa võttis väga julgeid samme ette ja sama puudutab ka Kreekat kohanemine siiski puudutab eelkõige defitsiidiga riike jällegi, kui kasvumudelist rääkida, võrreldes varasemat ja tulevikumudelit, siis minu jaoks tuleb vahet teha, kas eh, kasvumudelit toetab majanduskasv või poliitika. see on väga tähtis, kas poliitika juhib majanduskasvu nii, et on olemas strateegia, ekspordile suunatud strateegia, eksport, mis suurendab majanduskasvu, või eh, tegemist on, või, või on siis tegemist detsentraliseeritud protsessiga. muidugi on võimalik teiste riikidega võistelda ja globaalsel tasandil võidelda, siis ei ole vaja, si-, siis on tulemused hoopis teised. suur tänu! härra Pisani, kas teie soovisite ka veel kommenteerida siin öeldut? jah, võib-olla tõesti sellel samal teemal, sest see tundub olevat oluline me peame tunnistama, et meil ei ole õiget raamistikku otsustamiseks maksebilansi kohta, see on eelarve probleem, me kõik tunneme neid probleeme. eelarve puhul saame me öelda muidugi, et ülejääk on parem kui defitsiit, aga jooksevkonto puhul on tegemist äh, säästudega, mis ühest Euroopa Liidu piirkonnast liiguvad teise piirkonda. ja väga raske on mingit normatiivset äh, väidet esitada, kuidas on õige, kuidas mitte. kui Euroopa Liidu äh, rikastest riikidest lähevad säästud uut, uutesse liikmesriikidesse, siis võime ainult rahuldust tunda, et see on nii toimunud. kindlasti on see parem, kui ähm, säästud Hiinast USA-sse liiguksid. meie tahaksime näha, et säästud läheksid ikkagi rikastest riikidest areng äh,, arenguriikidesse, see äh, tähendabki arengut, ühtlus, ühtlast arengut, lähenemist ja see küsimus on ka väga vähe seotud või väga nõrgalt seotud meie traditsioonilise lähenemisega poliitika eesmärkidele. Äh, alati varem, et kui fiskaaldefitsiiti küsimus on lahendatud, liigset eelarvedefitsiiti ei ole, siis äh, siis muud ebastabiilsuse probleemid lahenevad iseenesest, aga aga olukord näitab, et nii see ei juhtu ebastabiilsus ei tule ainult fiskaalsetest vigadest, muidugi Kreeka puhul äh, on see nii, aga äh, niisu-, niisugused probleemid tulevad ka muutest allikatest, näiteks äh, Hispaanias. õppigem siis oma vigadest ning pangem paika konstruktiivne poliitiline raamistik. ma arvan, et Äh, lähikuudel ja aastatel tulebki äh, niisuguse nii-öelda intellektuaalse äh, tööga tegeleda. siin muidugi räägiti, et tango tantsimiseks on alati kahte partnerit vaja ja e, e, heideti ette Saksamaale, et neil on olnud liiga suur eelarve ülejääk, aga loomulikult spontaanselt riigid äh, kohanevad olukorraga, defitsiidiga riigid, aga, aga tegemist on protsess, protsessiga, mis tegelikult vähendab nõudlust Euroopa Liidus üldiselt ja äh, sellega kaasnevad äh, ohud, et ja me oleme ma-, maailma majanduses ka näinud, Euroopa Liit ongi selline piirkond, kus võrreldes USA ja teiste riikidega on majanduskasv kõige nõrgem ja, ja seetõttu me ei saagi öelda Saksamaale, et teie eelarve on ülejäägis, me ei, me ei saa sellega nõustuda, tehke midagi, võtke midagi ette, kas see tuleneb eh, soovist eh, säästa, kokku hoida, me ei tea. Hiina ja Saksa eelarve ülejäägil on erinevused, Hiina eelarve ülejäägi taga on kindlasti eh, majanduse moonutused. moonutused, mis äh, puudutavad ressursside ebaühtlast jaotamist, kaupade tootmist, kaup, kaubad, konkurentsimoonutused on selle taga, seega me võime vähemalt osaliselt süüdistada teatud moonutusi selles eelarve ülejäägis, aga Saksamaa puhul ei ole nii. muidugi võib-olla mõned põhjused on sarnased. aga, ja kui on, siis, siis tuleks nende põhjustega ka tegeleda võib-olla see palgasurve, et äh, palgad ei ole eriti diferentseeritud, aitab kaasa ka sellele, et eelarve on ülejäägis ning äh, äh, palgatulu kasumisse üle kantakse, see on ka üks põhjus, aga me peame eelarve ülejääki käsitlema kui sümptomina äh, probleemidele, eh, mis tul-, vajavad lahendamist. iseenesest ei ole eelarve ülejääk ju probleem. seetõttu nii nagu ka Olli Rehn ütles, meil on juriidiline alus nende probleemide lahendamiseks olemas, aga meil on vaja nüüd intellektuaalset lähenemist kohandada. ning paar sõna ka Euroopa kaks tuhat kakskümmend strateegiast ja, ja eelmisest strateegiast, kas see on andnud eh, Lissaboni strateegia nimelt, kas tema on andnud tulemusi. Lissaboni strateegiale pandi diagnoos, mis üldiselt oli ka õige, probleeme oli tööhõive tasemega ja innovatsiooniga. see oli niisugune osaline hinnang, aga see hinnang, mis anti, oli õige strateegias oli ka osa olulisi elemente puudu, näiteks äh, haridus. liiga palju keskenduti teadusuuringutele, arendustegevusele, aga mitte inimkapitalile. see innovatsioonile lähenemine oli natukene naiivne, keskenduti mingisugustele te kindlatele tehnoloogiatele, aga see vajas palju laiemat lähenemist, digitaaltehnoloogia üldiselt no, on oluline. ma ei nõustu Sven Kiigoldiga äh, siiski, aga osad elemendid on ikka veel puudu strateegiast, näiteks finantsküsimustes. finantsid on lihtsalt välja jäänud kasvustrateegiast. finantsstabiilsuse ja kasvu tasakaalustamise küsimune ja finantssüsteemi panus majanduskasvu, peaksite meie diskussioonides palju tähtsamal kohal olema. samuti äh, avaliku sektori äh, finantseerimine. vanasti see ei olnud probleemiks, aga see on muutunud järjest olulisemaks. peaaegu kõikides Euroopa Liidu riikides tuleb läbi viia pretsedenditud samme selleks, et kohaneda uue olukorraga. maksude tõstmine ja kulutamise vähendamine muidugi nõuab analüüsi, millised kategooriad vähendada, mida tõsta, aga me peame siiski mõtlema, kas me tahame jätkusuutlikku kasvu taastada ja vähendada eelarve defitsiiti või mitte ja minu arvates oleks hea, et riigid raporteerivad oma olukorra kohta, aga see on ebapiisav vahend kindlasti võrreldes kõige sellega, mis tuleb ära teha. juhtimisküsimus Lissaboni strateegias ei ole lahendatud, ei ole lahendatud ka uues ettepanekus, kindlasti on, on paranemist et märgata, aga ikkagi on vaja palju ära teha. suur tänu, minu kõnelejate nimekirjas on veel kümme sõnasoovijat. prioriteet kuulub kindlasti meie külalistele liikmesriikidest ja siis annan sõna meie komisjoni liikmetele. palun katsuge kahe-kolme minutiga hakkama saada. kõigepealt on Kalmari Soomest lugupeetud esimees, Soome toetab Euroopa kaks tuhat kakskümmend strateegiat, kuid kardab, et see jääb äh, sõnakõlksuks, kui realiseerimisgraafikut äh, ei looda ja samuti kui maadele ei teki mingisuguseid sanktsioone selle eest, kui nad oma tegevus ja plaane ei realiseeri. kuigi konkurentsivõime on oluline ja see on seotud kulutustega, on tähtis siiski tootlikkus saaks rohkem tähelepanu ning lood, äh, loodaks mõõdikud, millega tootlikkust mõõta saaks. me ei saa röö-, äh, jätkuvalt äh, röövida keskkonda ega ka töö, tööjõudu selleks, et kaotada turgu Hiinale. finantsturud olid suureks põhjuseks, et see kriis tekkis. ja seetõttu tahaksime saada informatsiooni kuidas järelevalvet ja regulatsiooni parandatakse erinevate maandete vahel. peale MEF-idit me muidugi teame, kuidas investeerimistegevus toimub börsil, kuid me ei tea, mis toimub väljaspool börsi. ehk siis tahaksime teada, kas äh, kavatsetakse kuidagi parandada OTC siis või, või äh, leti toodetena müü-, äh, müüdavate finantstoodete järelevalvet et riigina peame siis kuidagi töötama välja ra-, finantsturgude järelevalve ja kuidas see käiks ikkagi riikide järelevalve alla, aitäh. Uh, suur aitäh, proua Skenaari, samuti Soomest proua esimees, tahaksin kõigepealt teid tänada selle koosoleku korraldamise eest ja siis öelda kõike seda ametlikus Euroopa Liidu keeles, soome keeles. E, tämä euro, euro, euron kohtalo. Euro saatus huvitab mind. mis eurost saab? kahjuks keskpanga esindaja lahkus ja see küsimus on olnud nüüd päevakorras Euroopa Valuutafondi lood, loomine, mitmed maad on aga panustanud juba Rahvusvahelisse Valuutafondi ja sedapidi on neid toetatud. kuid see on huvitav küsimus, mis tuleks kuidagimoodi ära lahendada. järelevalve koha pealt ütleksin, et kui pangad on rahvusvahelised siis Ameerika pangad on Euroopas, Euroopa pangad Ameerikas, igal pool maailmas, siis kuigi see järelevalve Euroopa Liidu territooriumil saaks paika, siis kuidas muu maailma suhtes seda võiks realiseerida nii, et need äh, äh, üllatused eurooplaste jaoks ei jõuaks siia sest lõppude lõpuks on kodanikud need, kes selle rõõmu kõik kinni maksavad. ja päris lõpuks tahaksin ette võtta Kopenhaageni koosoleku, kui, kus öösel, kui kokkulepet ikkagi ei tulnud, kuigi Prantsuse president Sarkozy kell kaksteist oli öelnud, et äh, leping on olemas. kuidas Euroopa Liit kavatseb arendada neid koostöövorme arengumaade ja teistega, nii et see pär-, et väljaspoolt ei paistaks tegemist sellise sossepaga, kes teab kõike, kes oskab kõike. ja lõpuks bruto SKT mõõdik, kas see on õige, kas see vastab äh, rahva õnnetundele, et SKT on suurim, kas sellega ähm, äh, on seotud ka rahva tervis, tööhõive, kultuur ja sport? Uh, suur aitäh selle viimase punkti suhtes võin teile öelda, et Euroopa Parlamendil on äh, raport valmimas SKT ja sealt edasi. seda valmistatakse ette koos Keskkonnakomisjoniga ja meie komisjoniga. ja nüüd lähen edasi järgmise kõneleja juurde, kelleks on härra Gunter Stümfo Austriast suur tänu, proua esimees, lugupeetud daamid ja härrad, ma ei hakka küsimusi esitama, sellepärast et suurem osa mitmetähendusega kõnelejatest on siin juba lahkunud, aga ma paluksin, et te tulevikus rohkem pöörata, pööraksite tähelepanu sellele, et kui kogu Euroopast tulevad siia saadikud kohale, siis eksperdid võiks ka ikka lõpuni kohale jääda. sest kui me kuuleme ainult nende ettekannet ja ei saa küsimusi esitada, siis sellel ei ole ka ju mõtet mulle tundub, et me kõik oleme nõus sellega, et kahe tuhande kümnes aasta kujuneb võtmetähendusega aastaks. kui meil ei õnnestu luua jätkusuutlikut majanduskasvupoliitikat, siis satub äh, Euroopa Liit nagu pihtide vahele, ühel pool on Aasia oma kasvuga ja teisel pool USA oma kasvuga. nüüd see strateegia aastaks kaks tuhat kakskümmend. olen nõus eelkõnelejatega, kes ütlesid, et väga paljudes osades meenutab see strateegia mulle Lissaboni strateegiat. ma tahaksin natukene ka vastu vaielda härra Stargile, kes ütles, et Lissaboni lepingu eesmärkides kõike ei olnud võimalik täita sellepärast, et äkitselt puhkes majanduskriis. kui me vaatame Euroopa Komisjoni ettepanekuid ja võrdleme neid Business Europe'i eduraportiga, siis need on väga erinevad, Euroopa Komisjon on üllatavalt positiivne, Business Europe on aga väga kriitiline. ja ma arvan, et me peaksime Lissaboni lepingu nõrkadest külgedest õppima ja ei peaks tegema nii, nagu mitte midagi poleks juhtunud. meil on kaks nõrka kohta. esiteks, ma arvan, et me kõik oleme ühel nõul ja suurem osa valitsusjuhtidest ja riigipeadest ka, et me lihtsalt olime takerdunud ilusatesse sõnadesse ja tegude peale ei mõelnud mitte keegi. kui vaatame nüüd seda eduraportit ja vaatame, mida tõesti rakendati, siis näeme, et äh, ilusatest sõnadest äh, tegudesse jõudis väga vähe. meil on vaja ühiseid eesmärke seda ka strateegiaks äh, aastal kaks tuhat kakskümmend. aga need, sellest üksi ei piisa, meil on vaja ka rakendamise järelevalvet kui me ütleme, et sanktsioone meil ei ole reaalpoliitiliselt võimalik ellu viia ja kui me ütleme, et präänik on parem kui piits, siis tuleks meil ka väga intelligentselt läheneda asjale ja väga nutikaid stimulatsioone, stiimuleid juua. sellepärast, et kui me seda ei tee, siis kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegia saatuseks on Lissaboni strateegia saatus. kui meil on mõõdetavad eesmärgid, mille rakendamist ka kontrollitakse, siis selline lähenemine on palju kasulikum kui lihtsalt suurte sõnade tegemine eesmärkide näol. meil tuleb esiteks finantsturgusid kontrollida, meil tuleb kontrollida eelarveid, keelata ära eelarve puudujäägid, meil tuleb kontrollida siseturgu, me peaksime ka täiesti selgelt vaatama, millised on sisserändevõimalused ja me peaksime toetama ka innovatsiooni ja teadustegevust, niimoodi on meil võimalik edukad olla suur tänu, mul, ma arvan, et me peame jällegi hakkame mõõtma aega, sellepärast et olite liiga kaua. järgmine Austria esindaja, jah, suur tänu, proua esimees, mina olen Günter Stumpfiga sajaprotsendiliselt ühel nõul, aga tahaksin siiski veel esitada kaks küsimust äh, poodiumil istuvatele daamidele ja härradele meil Austrias väikese keskmise suurusega ettevõtetel on väga suur tähtsus sellepärast, et äh, kaks kolmandikku Austria töövõtjatest töötab väikese keskmise suurusega ettevõtetes. ma arvan, et ka teistes Euroopa Liidu liikmesriikides on olukord selline, et väikese keskmise suurusega ettevõtted on ka majanduskriisis olnud kõige tugevamaks lüliks, seda ka aastatel kaks tuhat kaheksa ja kaks tuhat üheksa, ja et nimetatud ettevõtted said kõige paremini hakkama ka kriisitingimustes ja säilitasid oma töökohad meil on vaja reegleid ka väikese keskmise suurusega ettevõtete jaoks. meil on väga selge reeglistik äh, kus näiteks äh, autode puhul on meil eraldi määrustik, äh, määrus, mille puhul teatud reeglid nendele ettevõtetele ei kehti ja võib-olla me peaksime mõtlema nende nõuete jätkamisele ka tulevikus sest praegusel hetkel väikese ja keskmise suurusega ettevõtted surutakse jällegi suurtest ettevõtetest sõltuvusse ja see ei saa ju olla meie eesmärk. tahaksin viidata sellele, et tegemist on suure probleemiga väikese keskmise suurusega ettevõtete jaoks, eriti just autotööstuses, aitäh! Uh, suur tänu! Rumeenia esindaja, härra Pootis, palun! suur tänu. daamid ja härrad. programmidest kõneldes tuleb eelkõige arvulistele eesmärkidele keskenduda. kakskümmend kolm miljonit on praegu Euroopa Liidus tööta. tööhõive taset, mida sooviti, ei ole äh, suudetud saavutada, äh, seetõttu kannatavad meie konvergentsi kriteeriumid, võib-olla pole neid korralikult mõõdetud. samuti tahaksin rääkida tööpuudusest, mis on lausa kakskümmend viis protsenti kahekümne, äh, alla kahekümne viie aastaste noorte seas. ma tahaksin ka teada, millised on kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegia eesmärgid just selle elanikkonnakihi jaoks. kuidas saab tagada noorte integreerimise tööturule? ma tahaksin viidata uuesti tööhõive määrale, sellepärast et me peame arvestama ka, et Euroopa elanikkond vananeb ja noortele jääb vähem võimalusi tööturule tulla. sellises kontekstis huvitab mind, millised on kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegia ehm, eesmärgid seoses noortele, noortega alla kolmekümne viie eluaasta. suur tänu um, ma annaksin sõna nüüd parlamendiliikmetele meie komisjonist. Edward Sikluna, palun. suur tänu, proua esinaine. mul on hea meel, et osa minu kolleege on siin ja eh, rahvusparlamendi liikmed ka eh, suhtuvad järjest kriitilisemalt igasugustele, igasugustesse lööklausetesse ja väidetesse, mis ei ole usutavad. siin räägitakse kriisijärgsest strateegiast majanduskasvu ja tööturu toetamiseks, justkui oleks meil mingisugune mudel, mis, mis kusagilt õpikust äh, äh, on võetud ja mis aitab siis äh, kasvu tõsta. majanduskasvu peavad tagama majanduse konsolideerimine kindlasti ja mm, me ei tea, kuidas seda saavutada entusiasmist kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegia puhul ei piisa. muide, meie meeltes mõlgub ainult üks neljatäheline sõna, see on võlg. loomulikult on meil vaja igasuguseid strateegiaid, eesmärke, strateegiaid, taktikaid, inimressursse, tehnoloogiat, aga me peame endale aru andma, et meie paat on vigane. me ei saa merele minna enne, kui see auk meie paadipõhjas on parandatud. nüüd me peame küsima endalt, kui palju aega see meilt võtab. meil on olemas keskpikad eesmärgid ja pikemaajalised eesmärgid, aga Euroopa kodanikud sellist vahet ei tee, nemad on praegu mures igasuguste lahendamata probleemide pärast ja seetõttu äh, meie lähenemine strateegiale kaks tuhat kakskümmend peab olema küll optimistlik, aga siiski kaine. suur tänu. Anipotimata või on ta juba ära läinud? Olle Schmidt, palun. suur tänu, proesinaine arvan, et praegu on väga hea võimalus arvamusi vahetada mitte ainult äh, siin juhatuses olevate äh, liikmetega, aga ka teiste kolleegidega. mina olen liberaal Rootsist. kakskümmend aastat tagasi oli Euroopa lõhestunud, viisteist aastat tagasi toimus Balkani sõda. kas te ei arva, et praegu oleme me siiski paremal järjel? vähemalt mina arvan küll kolmekümnendatel oli tõsine äh, majanduskriis maailmas, selle tulemuseks oli protektsionism, praeguse kriisi puhul on protektsionismi suur, suures osas suudetud vältida, seega ma ei arva, et me seisame praegu mingisuguse musta augu ees ja kõik on võimatu, midagi ei saa muuta. me ei tohi olla liiga optimistlikud, aga me ei tohi ka liiga pessimistlikuks jääda. pessimism muide praegu kasvab ja äh, sellest juba aitab. Kreeka kolleegide kommentaarid. ma arvan, et kõik siin kojas toetavad teid. me teame, millised on teie meetmed ja see, mida te soovite korda saata, on väga raske. tuhande üheksa, üheksasaja üheksakümnendatel aastatel oli meie intressimäär viissada protsenti ja läks lausa kahe tuhandeni see, seejärel lihtsalt äh, laev läks põhja. meil olid hoopis teistsugused meetmed, äh, aga ka siis oli tegemist äh, spekuleerimisega. naela ja Rootsi krooniga spekuleerides sai Sorosest miljardär, aga ma tean, et mida Kreekas tehakse, aga, aga ma arvan, et ärge keskenduge liiga palju spekulatsioonile. minu meelest seda sõna on vääralt kasutatud, pigem sooviksin teile jõudu. ja mm, muide, erinevalt äh, Hollandi ja Suurbritannia esindajatest olen mina Põhjamaa esindaja, aga mind siiski huvitab, kas äh, äh, mm, IceSafe'iga soovitav kokkulepe äh, kolmsada viiskümmend tuhat inimest peavad nüüd päästma selle, mille on kokku keetnud vankurid ja ma ei tea, kes, kas see on ikka äh, äh, nii-öelda õigustatud kokkulepe, minu meelest see ei ole eriti väärikas kokkulepe, mida Briti ja Hollandi valitsused soovivad saavutada. ma ei tea, kas siin on kedagi Hollandist või Suurbritanniast, kes sooviks vastata, aga mina võin küll või siiski, siiski Hollandist, palun. ma olen Mius, olen liberaal, olen Hollandist. meie oleme täiesti veendunud, et meil on õigus. et meil on õigus nõuda sellist kokkulepet Islandiga, Islandi administratsiooniga ja Rannes Cohen, palun. ma nõustun Hollandi kolleegiga. me pidime maksma võlad kinni oma kodanikele ja seetõttu meil on õigus nüüd nõuda, et Island meile selle kinni maksaks. hea küll. mina ütleksin nii, et võib-olla on õigus kompensatsiooniks, aga mina ei, küll ei rakendaks nii-öelda äh, karistuslikke intressimäärasid niisuguse riigi puhul. ilmselt tuleb palju õiglasem kokkulepe saavutada. aga härra Portas ja Sven, teie soovisite veel sõna ja härra Pisani võib-olla võtaks kokku siin kõneldu. kui mina oleksin Islandist, siis mina ka kahtleks nende kokkulepete õigluses, selles, et ma pean nüüd raha tagasi maksma Suurbritanniale ja Hollandile niisuguse kriisi eest, millest mina ei vastuta, aga tulles tagasi nende Eurotsooni ebakõlade juurde, euroga on probleeme ja sellest ma tahtsin ka härra Pisaniga kõnelda, mina ei arva et on võimalik just nende probleemide tõttu toetada niisugust valuutat, mis funktsioneerib sarnaselt eh, võlgades olevates riikides kui ka eelarve ülejäägiga riikides. väga keeruline olukord, see tähendab seda, et eelarve defitsiidiga riikides selleks, et säilitada konkurentsivõimet, tuleb devalveerida oma toodangut, aga mitte eh, va-, oma valuutat. vanasti riigid said devalveerida äh, valuutat, aga nüüd tuleb lihtsalt devalveerida palku ja tootmiskulusid. ma arvan, et härra Starkil ei ole õigus, kui ta ütleb, et äh, mitmetes riikides tõusid palgad kiiremini kui tootlikkus. olen Portugalist äh, tootlikkusest kasvasid kõr-, kiiremini ainult krediidid viimase seitsme aasta jooksul. ja nüüd jõuan ma oma viimase küsimuseni. see stabiilsusprogramm, mida siin kohaldatakse, oli mõeldud selleks, et meid kriisist välja aidata, aga tegelikult see ainult süvendab kriisi. ainus lahendus, mis minu arvates võiks Eurotsooni kriisist päästa, on paluda sakslastel hakata rohkem ostma või tõsta sel-, palku sellise määrani, mis aitab eratarbimist soodustada. Eurotsoonis on vaja ka poliitikat koordineerida. keegi ei kahtle selles. aga miks? siis koordineerimine peab kestma kahe tuhande kolmeteistkümnenda aastani, mitte kahe tuhande neljateistkümnenda aastani. kui me, kui meil on seatud piir kuuskümmend protsenti võlg, eelarve defitsiit kolm protsenti, mikspärast viis või kuus protsenti või olla, USA eelarve defitsiit on muide kaksteist protsenti, mikspärast võla osakaal peab olema kuuskümmend protsenti, mitte üheksakümmend protsenti? Sven, sul oli ka üks kiire küsimus, kas polnud? tahaksin kiirelt vastata mõnedele teie argumentidele ning rääkida sellest, miks mulle teeb nii suurt muret see ebaõhtlus, ühtlus Eurotsoonis, aga Euroopa Liidus üldse minu meelest Pole kahtlustki, et meil on haldamatu äh, eelarve defitsiit ja võlatase, äh, kust rohkem enam võlgu ei saa võtta, äh, saa võtta. aga teisest küljest me näeme, milline on ebaühtlus ja see puudutab ka jooksevkonto defitsiiti mõni võib öelda, et me oleme kõik ju ühe, ühe valuutatsoonis, miks me siis üldse muretseme? mina arvan, et meil on siiski äh, piisavalt põhjust muretseda, aga meil ei ole veel täiesti integreeritud ühisturgu. kreeklased ei saa Saksamaale ja, ja Hollandisse lihtsalt tööle tulla. ja just selline konkurentsivõime puudumine peaks meile muret tegema. Saksamaa suutis ohjata oma kulusid palkade ja maksudega, suurendada oma e, konkurentsivõimet, kuigi me teame, et töö, tööturu e, kulud või tööjõukulud tegelikult vastavad teatud Äh, valemile ja kui ühes riigis on need kulud madalamad kui teises, siis äh, tekib probleeme sellises tsoonis, kus ei ole täielikku poliitilist äh, lõimimist veel toimunud. seetõttu ähm, kuulame me igasuguseid soovitusi Keskpangalt, komisjonilt, nõukogult, majandusekspertidelt, kusjuures tegelikult peavad adapteerimiskulusid kandma mõlemad pooled. samas ma nõustun sellega, et äh, kõige suurem koorem langeb neile riikidele, kellel on eelarve defitsiit, aga eelarve äh, ülejäägiga riigid on suutnud konkurentsivaimet tõsta, aga samas ohustavad nad Euroopa integratsiooni alustalasid ja see peaks meile muret tekitama. härra Saliferri, teil on väga paljudele küsimustele vaja vastata ja annan teile nüüd sõna. suur aitäh! püüan vastata, kuid saan aru, et ei suuda asendada institutsioonide esindajat, kes siin enne olid lubage mul alustada viimase punktiga, ma arvan, et siin on väike vääritimõistmise, vääritimõistmine, ma ei öelnud, et me ei peaks olema mures. ma ütlesin, et jooksevkonto defitsiidi tase, mida me näeme või, või kus me seda oleme näinud, see arenemist, me oleme näinud, kus see probleeme põhjustab. mida ma ütlesin, oli see, et see ei võrdu eelarve defitsiidiga mille suhtes me oleme kokku leppinud teatud piirväärtuse suhtes, mis on hea, mis on halb, mis on aktsepteeritav, mis ei ole. jooksekonto ülejäägi või defitsiidi suhtes tuleb alati küsida, mis selle taga on kui tegemist on otsesed välisinvesteeringud, mis tulevad rikkast riigist äh, vaesesse riiki, siis see on asi, mida tahate soodustada, see on jätkusuutlik, sest see tekitab käivet ja tulu ka tulevikus, mis võimaldavad siis omakorda seda tulevikus tagasi maksta, aga kui tegemist on äh, volatiilsete kapitalivoogudega, mis äh, finantseerivad kinnisvarabuumi või tarbimismulli, siis on põhjust muretseda siis see võib sama hästi ka peatuda ja tekitada olukorda, mida me praegu näeme mitmetes riikides. seetõttu ma olen teiega täiesti nõus, et me ei ole täiesti integreeritud majandus, me ei peaks arvama, et need mehhanismid ja need äh, tasakaalutused korrigeerivad ennast ise, tegelikult oleme aru saanud, et konkurentsikanal, mille kaudu võiksid nemad võisid nad korrigeeritud saada, oli lihtsalt liiga nõrk. niisiis, meie turud, kaupade ja teenuste turud ei ole piisavalt integreeritud, et see konkurentsikanal töötaks äh, õigeaegselt vastukaalule, mida me oleme näinud, on see, et mull võib paisuda päris tükk aega ning äh, kaubandussektor tegelikult Äh, väheneb, samal ajal majandus kasvab, seda me nägime Hispaanias ja Iirimaal. ja see on väga-väga äh, paha olukord hiljem, millega tuleb kohaneda, kes kohaneb. ja see on loomulikult hästi oluline küsimus. alustagem numbritega. vaatasin just numbreid, te ütlesite, et Portugali äh, palgad ei kasvanud peale Portugali äh, sisseviimisest saadik, see on see, mis mul on olemas. statistikas muidugi kõik ei ole täiuslik, aga palkade kasv Portugalis nominaalpalgas peale euro kasutuselevõttu on olnud nelikümmend protsenti, nelikümmend kolm protsenti, kakskümmend viis protsenti Saksamaal. tootlikkus Saksamaal kasvas roh-, kiiremini kui Portugalis. nii et suhtelise konkurentsivõime puhul on loodud, on tekkinud lõhe, mida tuleb ületada, ehk osa sellest kasvust andis tulemuse ka hindade kasvu, nii et võib-olla mitte ei kasvanud ostujõu, ostujõud palgatöölistele, aga tol-, olukord on selline, et nominaalpalk on liiga kõrge. ja see on olukord paljudes euroala riikides. milline on lahendus, nagu te ütlesite väga selgelt? põhimõtteliselt tahame vähendada kõikide faktorite hinda üheaegselt ja kui seda oleks võimalik teha, Äh, üleüldise deflatsiooniga, siis see oleks hea lahendus, aga kahjuks me teame, et see on võimalik vaid väga väikestes avatud majandustest, kus inimesed on väga teadlikud sellest, mida konkurents tähendab. ja nad on valmis aktsepteerima seda, sest nad näevad kohe tulemusi, mida see kohandus tähendab Iirimaa äh, on praegu sellist sammu tegemas, aga Iirimaa ja Iirimaa, Iiri inimesed, Iiri majandus on piisavalt avatud selleks. Hispaanias seda olukorda ei ole, Hispaania ei ole eriti avatud majandus. nii et ma arvan, et see ei ole elujõuline alternatiiv Hispaania jaoks. mis nendes majandustes toimub, kes on vähem avatud, ja kus peavad toimuma tõsised kohandused ja see toimub samm-sammuliselt, seda me näeme Saksamaal peale euro kasutuselevõttu läks päris kaua, enne kui Saksamaa taastas oma konkurentsivõimes, mida me nägime Prantsusmaal kaheksakümnendatel eh, fikseeritud kursi puhul ja me teame, et sinna läheb kaua. kuidas seda kiirendada, ma arvan, et tegelikult kiirem kasv Saksamaa palkade kiirem kasv, mis loomulikult aitas nende partnereid ja palkade külmutamine, nii nagu me näeme mõningates sektorites, ei aita. palgad, mis on vastavuses tootlikkuse ja inflatsiooni eesmärkidega, see oleks hea asi ja see loomulikult aitaks kohanemisele kiiresti kaada. ilmselgelt see ei ole poliitika instrument, see ei ole asi, mida saab otsustada valitsuse tasandil eriti riikides, kus palgaläbirääkimised on detsentraliseeritud, nii nagu näiteks Saksamaal. niisiis saame vahet teha, mis on soovitav ja mis ta, millist, e, milline võib olla mingi poliitilise otsuse tagajärg ja tavaliselt need ei ole üks ja seesama asi. paar kommentaari Euroopa kaks tuhat kahekümne kohta, sest mitmed tulid selle teema juurde tagasi. kõigepealt oli küsimus mis tähendust omab see strateegia praeguses kontekstis? minu meelest see on väga tähtis, et meil on äh, kasvustrateegia olemas lihtsalt sellepärast, et me võime öelda, et kriisieelsetel aastatel võisime öelda, me oleme langemas võrreldes USA ja Aasia riikidega, aga kokkuvõttes olukord ei ole nii paha, tööhõive kasvab, äh, sissetulekud ei kasva väga kiiresti, aga võib-olla sellepärast, et me oleme rahul sellise olukorraga. enam nii ei ole äh, tulevaste aastate jooksul, sest nüüd oleme silmitsi selle väga suure vajadusega kohaneda, mis on tekkinud äh, fiskaalolukorraga seoses, võlgaolukorraga seoses ja on olemas risk, et tekib selline nõiaring, kus kasv on liiga väike, kus äh, rahandusprobleemid, mis meil on, ei kao kuhugi, hoolimata pingutustest lahendada defitsiitide probleem ära ja me oleme ajaloos taoliselt, taolisi olukordi näinud, aeglane kasv eh, või stagnatsiooni nõiaring ehk on väga oluline lahendada kasvupotentsiaal eh, sellepärast ära. see puudutab meie suutlikkust lahendada ära need probleemid, mis meil siin on. mida me saame teha valitsemise mõttes, mida siin jälle mainiti lisaks sellele, et see on dimensioon, mida me, kus me räägime VKE-dest ja noortest inimestest, kes peavad olema osa sellest strateegiast. millised on need instrumendid, jälle mis puudutab sanktsioone, esitan oma seisukoha, ma arvan, et ei saa sanktsioone isegi mitte kaaluda, tegelikult saab võrrelda, milline on tulemuslikkus ja võib selle võrdluse teha lähe-, läbipaistvamaks, kodanikele arusaadavamaks, nii et nad suudavad hinnata oma töö tulemuslikkust, nende juhtimise tulemuslikkust ja, ja see võib aidata. St-, Lissaboni strateegia puhul nii eriti ei olnud, sest sellele oldi väga vastu, ei olnud mingit erilist isu taolisi võrdlusi teha, liikmesmaade valitsused ei tahtnud seda, siin on võimalik edasi liikuda võivad olla võrdlustabelid äh, ja see aitab kaasa ka demokraatlikule debatile, sest mingil hetkel küsivad inimesed, miks meil on selline tulemuslikkus, samas kui meie naabritel on hoopis teistsugune ja kui te valite head indikaatorid, siis see kindlasti aitab. kõik see on loomulikult väga keeruline ja raske. lubage mul lõpetada optimistlikumas eh, registrist, me peame aru saama, et Euroopa Liit oli väga halvasti ette valmistatud eh, praeguseks kriisiks. ta oli halvasti ette valmistatud mitmes mõttes, sest ta oli halvasti ette valmistatud tulla toime panganduskriisiga, me kõik teadsime, et süsteem, mis paigas oli, oli üleminekusüsteem äh, kahe riigi vahel, üks riik, kus vastutus oli äh, täielikult riiklikul tasandil, tulevikus oleks see integreeritud majandus ja me olime täpselt kahe vahepeal kõik finantsstabiilsuse ja vastutuse jaotuse sätted ei olnud optimaalsed, me ei olnud kerges olukorras, et äh, panna paika need stiimulid, sellepärast et nõuti, et Euroopa Liit kuidagi reageeriks, samal ajal eelarve oli riiklikul tasandil. ja me olime raskes olukorras, kus kapitalivood hakkasid pöörduma ning lahkuma uutest liikmesmaadest, tulles tagasi peale seda, kui siin äh, oli tohutult kapitali sisse voolanud. kõik kolm, äh, kõige kolme probleemiga kuidagi ei tegelda, mitte perfektselt, aga meil on õnnestunud äh, nende probleemidega tegeleda. see on õppetund. et sündmuste surve all võib väga keerulises olukorras leida lahenduse lahenduseks oli koordineerida pangandusalane resolutsioon, oli lahendus stiimulitega, Viini algatus, see viitab sellele, et me oleme õppimisvõimelised ja millele peame lootma, on olukord, kus me õpime vigadest, õpime poliitika probleemidest ja sellest ebatäiuslikkusest, mida me näeme ja mida saab parandada, aitäh! suur tänu. nüüd oleme jõudmas öö, äh, koosoleku lõpuni, lõpule, ma ei tee mingisuguseid järeldusi veerand tunni vältel. nii nagu meie ja kaasjuhataja plaanisime, me andsime sõnavõimaluse teile, aga mõned märkused selle suhtes, millest räägiti kokkuvõttes on väga palju viidatud sellele, et me vajame rohkem koordineerimist, rohkem majanduspoliitika koordineerimist ja loomulikult on võimalusi seda teha peale Lissaboni lepingut. on huvitav märkida, et Olli Rehn ütles, me oleme kaotanud kakskümmend aastat ähm, riigieelarve konsolideerimisest viimase kahe aastaga. seetõttu on huvitav märkida, et me püüame järele taastada kahtekümmet aastat riigieelarve konsolideerimist tasakaalu jõudmist vähem kui kahe aastaga. härra Stark ütles, et me näeme ebaühtlast äh, kasvu nii erinevate sektorite ja erinevate riikide lõikes ja seetõttu väga, väga paljud inimesed on maininud ka vajadust, et meil peaks olema mingisugune äh, mõõdik kui äh, liigume kaks tuhat kakskümmend strateegia edasi ja see on oluline, kuivõrd tegemist on just nimelt sellise ebaühtluse kasvuga. mainiti, et meil on hädasti vaja lõpule viia siseturu teema ja loomulikult kuuleme sellest täna õhtul enamatki, kus meie peamine kõneleja Maarja Monti sõna võtab. on viidatud sellele, et me peame reformima oma majandust mudelit, et siin oleksid paremad instrumendid, paremad mehhanismid, hoolitseda selle eest, et kõik on järjepidev ja võib-olla me peame, et me ei saa võib-olla enam toetuda fiskaaltasakaalule, et kõik oleks korras ja ilmselgelt keskkond on hästi oluline. ja kõikidel asjadel on äh, ökoloogiline piir missuguseid strateegiaid me saame üldse kasutada või ei, me pea, ei tohi unustada, et VKE-d on majanduse mootoriks Euroopa Liidus, nii nagu paljudes teisteski maailma osades. ja tõepoolest, üks lisatöökoht igas mikroettevõttes kogu Euroopa Liidus piisaks, et lahendada ära tööhõive probleem ja see on väga kainestav mõte, kui liigume edasi. me ei tohi unustada, et isegi kõige väiksemad võivad meile appi tulla. tänan teid kõiki siia tulemast, ma vabandan, et mõningad põhikõnelejad lahkusid, me tõesti pingutame et äh, homme nii ei juhtuks. ja ma juba mõtlen, millised on kättemaksumeetmed nende suhtes, kes täna lahkusid. mul on paar asja veel, mul paar asja juba küpsepaitselt äh, peas. mis puudutab täna õhtuseid äh, mehhanisme, need teist, kes on tulemas õhtusöögile, meenutan, et see toimub nullkorrusel, te lähete siis tihti ka nullkorrusele ja see on siis parlamendiliikmete restoranis seal on ka selgelt äh, sildid väljas. drinke pakutakse poole seitsmest ja parlamendi president härra Jerzy Buzek äh, teeb oma tervituse kõne, äh, tervituskõne kell seitse enne meie külaliskõnelejat härra Marion Montit. ei ole hea mõte lahkuda hoonest enne õhtusööki lahkuda Äh, sest teil võib olla raske siia tagasi pääseda, kui te ei ole just mingeid nutikaid süsteeme välja mõelnud ja homme hommikul kell üheksa ootan teid siia tagasi. püüame olla täpsed ja äh, seome oma põhikõnelejad kinni, nii et nad lahkuda ei saa. suur tänu!